to... But maybe next time we don't use them at all. No, well, or to incorporate Benson, Benson yeah, exactly. because it's uh, uh, efficiency of building. <clears throat> Dear uh, colleagues, ladies and gentlemen. head kolleegid, äh, daamid ja härrad, äh, tere tulemast teile, volinik äh, Moedas. tere tulemast, austatud volinik, väga hea on see, et meil võib olla täna võimalik äh, strukturaalne dialoog, väga tähtsad teemad on meie ees, mis arutamist vajavad. me teame, et tegemist on Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, vahehindamisega, mis tõesti on väga oluline asi, mis arutamist vajab. ja nüüd, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta komisjoni tööprogramm on väga huvitav. ootame kaks tuhat kaheksateist tööprogrammi ka koos Horisont kaks tuhat kakskümmend vahehindamisega. siis tahaksin siin rõhutada, et Euroopa Parlament on just võtnud vastu Horisont kaks tuhat kakskümmend resolutsiooni, rakendamisaruanne mis äh, sai protsessina alguse juba äh, aasta tagasi, rohkemgi veel, ja rakendamisaruanne äh, siis näitab seda, et meie tööd regioonides on kuulda võetud, on edasi läinud, mitmeid uuringuid, töötubasid, konverentse ja muid asju on korraldatud ja hinnang on olnud kõikehõlmav, mitte ainult Horisont kaks tuhat kakskümmend hinnangu jaoks, vaid vaatame tegelikult hoopis kaugemale tulevikku selle sisuks on väga selged mõtted, arvamused ja ettepanekud eelolevateks aastateks just üheksanda raamprogrammi silmas pidades äh, pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. kõik see meile on väga tähtis ja huvitav, härra volinik, ja kui lubate, siis palun rääkige meile sellest, kuidas komisjon oma keskhindamise protsessist edasi kavatseb minna aga tegelikult veelgi tähtsam kaks tuhat kaheksateist ja kaks tuhat kakskümmend aasta programmide jaoks ja loomulikult raamprogramm number üheksa, mis eeldatavasti saab siis alguse kaks tuhat kaheksateist. vaatame ajakava ka üldiselt üle, see on meile väga huvitav, mida teie ise olete ette pannud kuni aastani kaks tuhat üheksateist. sest enne järgmisi valimisi on veel kaks aastat aega ja vaatame siis selle ajaperspektiivis ja raam, üheksanda raamprogrammi jaoks samuti. siis potentsiaalne horisont kaks tuhat kakskümmend seitse sealt edasi, aga volinik, teil on sõna, palun. austatud esimees, austatud parlamendiliikmed, suur aitäh! alati on suur heameel tulla siia teie ette ma ütlen teie kohta, minu komisjon, loodetavasti ei ole teil selle vastu midagi, igal juhul hea meel tulla siia teie ette ja rääkida sellest, milline saab olema tulevik ning äh, rääkida ka, milline saab olema meie eelolev töö. alustan sellest, et ütlen, et viimaste nädalate jooksul ja eriti just viimase nädala enda jooksul äh, on olnud väga konstruktiivne dialoog, tahan teie eest täna, teid tänada selle eest ja hea meel oli olnud äh, mul olla ka koostöö Strasbourgis, kus muuhulgas äh, arutasime äh, kolleeg Sakarafa raportit. tahaksin tänada teid kogu selle töö eest, mida Prima kallal tegime. olime seal ja suutsime saavutada neid asju, mida suutsime, sellepärast et teie olite olemas, töötasime hästi koos Äh, poolteist aastat äh, on nüüd äh, priimad selja taga ja võime kokku võtta juba, mida oleme Saavile aasta, aastate jooksul saavutanud ning suur aitäh teile loomulikult kogu Prima saamisloo jooksul. väga pikk on olnud meie tee, aga kokkuvõttes oleme väga õigesse kohta jõudnud täna tulin teie ette sellepärast, et rääkida kolmest teemast. esimene asi, mis on Äh, oluline äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend vahe hindamine ja räägin veidi sellest äh, ka, milline on tööprogrammide järgmine perspektiiv kaheksateist kuni kakskümmend aastatel ja innovatsiooni järgmised teetähised Horisont kaks tuhat kakskümmend seitse. ja meil oleks hea meel ka selle selle äh, raamprogrammi edasise tuleviku ja käekäigu üle teiega arutelu pidada. aga siis järgmine üheksas raamprogramm ja Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, on seotud äh, proua Ruisi raportiga, mis on Horisont kaks tuhat kahekümnega seotud, eelmisel aastal võeti see ka vastu täiskogul ja ma arvan, et pärast seda täiskogu debatti, mida oleme pidanud teie kõigiga koos, oleme aru saanud sellest, ja oleme ühtemoodi aru saanud sellest, milline on meie tulevik, millised on raskused ja võimalused. ja seetõttu on väga olulise panusega ka tegemist, kui järgmist teadus- ja innovatsiooniprogrammi ette valmistama hakkame. kõigepealt siis aga vahe hindamise protsessist Horisont kahe tuhande kahekümne puhul Nendes äh, konsultatsioonides, mis põhimõtteliselt äh, tõid kolm tuhat viissada vastust äh, meile tagasisidet saime kuuekümne viiest riigist, seda, mis oli minu jaoks väga suur üllatus ja hea üllatus, ja rohkem kui kolmsada selle teema dokumenti samuti mulle tundus, et need numbrid ei sobi kokku, väga suured tundusid need mulle, ütleb kõneleja eriti sellepärast, et need tulid nii Euroopast kui Euroopast väljaspoolt. ja minu arust on see suurepärane tulemus. praeguses äh, faasis võime öelda, et see programm on tuntud Euroopas endas, aga ka väljaspool ja peame seda kõrgelt hindama. viis äh, sõnumit äh, oleks täna mul teile edastada. kuidas oleme meie hinnanud seda konsultatsiooni ja hindamisprotsessi? esimene on see, et äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend on äh, väga äh, hästi toimiv ja väga kõrgelt hinnatud osaliste poolt ning täidab oma eesmärke. Horisont kaks tuhat kahekümne eesmärkide hindamine on tänasel päeval väga olulised ja kui me võtame arvesse üleilmselt prioriteete, aga ka säästva arengu eesmärke, siis on see tähtis oluline on see ka, et me vaatame tulevikku ja vaatame säästliku arengu eesmärke. ja samal ajal näitas see programm ka seda, et meie ise võime olla paindlikud ja ma arvan, et me näitasime tegelikult seda nii Ebola äh, ja Zika viiruse kriiside puhul ning ka teiste puhul, et meie võime olla paindlikud Äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, saime rohkem kui sada nelikümmend viis tuhat ettepanekut. ma arvan, et äh, poliitikuna muidugi tasub mõelda sellele, et kui suur peab olema meie masinavärk selleks, et neli, sada nelikümmend viis tuhat ettepanekut üle vaadata ja kui me kõike seda rahastaksime, siis räägiksime me kahesaja viiekümne viiest miljardist eurost, seda siis juhul kui mm, oleks tegemist ideaalolukorraga. aga paraku on tänane reaalsus selline, et isegi kõige väga head projektid ei ole saanud rahastamist, võib öelda, et neljast projektist, mis on väga head, saab rahastus ainult üks. see on äh, muidugi kurb, aga äh, tuleviku õppetunniks on see äh, väga hea, kui me vaatame, et väga heast neljast ettepanekust saavad rahatamise ainult Äh, saab rahastamise ainult üks. edasi koostöö ja koostöö küsimused äh, jõuavad minuni väga tihti, kuidas meil läheb, sest noh, loomulikult selle programmi näol on tegemist koostööprogrammiga ja kriitikat on ka meile tehtud, öeldud, et me ei tee nii palju praegu, kui me viimasel ajal koostöö, viimastel aastate koostöö osas oleme teinud aga muidugi seitsmenda raamprogrammiga on asjad sarnased, seitsekümmend protsenti, seitsekümmend viis protsenti kogu rahastamisest läheb nendele instrumentidele, mis ähm, kaastööna sündivat uurimistegevust toetavad. nii et veel kord, äh, koostööalgatustele, instrumentidele seitsekümmend viis protsenti. ülejäänud äh, on muidugi grandid äh, üksikutele teadlastele ja uurijatele ja loomulikult VKE-dele, mis on ka suurepärane instrument ja räägin kohe ka lähemalt, mikspärast. siis Äh, rohkem üks viie äh, publikatsiooni puhul on äh, nii akadeemiliste institutsioonide, ülikoolide kui ka erasektori koostöös sündinud. tänasel päeval on seda oluline rõhutada, sellepärast et üks asi, mida ma olen näinud akadeemilises maailmas, on see, et rohkem on vaja tööstuse ja ülikoolide vahelist koostööd. ja meie peame olema selle koostööle tõukaja. väga paljud äh, publikatsioonid, nägin näiteks ka viiside käigus äh, Viiri, Iirimaale seda, on viidanud äh, sellele, et need, mis on äh, nii akadeemikute kui ka tööstuse vahel sündinud, on palju rohkem viiteid saanud kui teised, nii et hoopis teistsugune mõju on nendel uurimistegevustel. sellele koos, koostöösse tuleb investeerida tulevikus. ja siis meie teadus- ja arendustegevuse osalised tulevad saja kolmekümnest riigist. seda on päris palju. ma kujutan ette, et maailmas on tegelikult väga palju programme ja kui me mõtleme äh, suurtest riikidest, kus on niivõrd palju inimesi kaasatud, äh, siis tõesti, äh, maailmale avatus on igal juhul asi, mis täna on reaalsus. siis hinnangust tulenev järelm avaliku konsultatsiooni puhul võime öelda, et kaks tuhat kakskümmend aasta Horisont programm on jõudnud kulutõhususe mudelini. ja minu arust on selge ka see, et inimesed saavad aru, et Horisont kaks tuhat kakskümmend on kõige lihtsam ja ma ütleksin isegi vähem bürokraatlikumaid programme Euroopas kui me lihtsustamisprotsessi konsultatsiooni pidasime, ehk siis teine lihtsustamise laine, oli meie järel väga selge, Horisont kaks tuhat kakskümmend on lihtsam kui paljud äh, rahvusriikide programmid. ja see oli ka parlamendi läbirääkimiste tulemus viimase äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend läbirääkimiste puhul Te ütlesite, et lihtsamaid reegleid on vaja, et kaudsed kulud oleksid kahekümne viie protsendi ulatuses lihtsalt ühtse eh, summana rahastatud ja nii edasi ja kõik need nõudmised olid meie edukuse mm, pandiks. ja seda kulutõhusust olemegi saavutanud. mina arvan, et neljas sõnum, mis mul teile täna oli edasi anda, oli see, et Horisont eh, kaks tuhat kakskümmend on endiselt väga pisike piisk ookeanis kui te vaatate seda, et Horisont kaks tuhat kakskümmend, ma ütleksin, et see on äh, paradigma äh, protsentidest, äh, mis on küll erinevad, aga sama, ehk kaheksa protsenti kõigest, mis on investeeritud novaatorlikesse ideedesse ja teadusesse maailmas ja napilt kaheksa protsenti Euroopa Liidu eelarvest. nii et nime poolest samad numbrid, proportsioonid muidugi erinevad, aga see näitab väga paljugi. vaatasin, kui palju rahvuslik tervishoiuprogramm maksab USA-s, ütleb kõneleja, siis oli juttu siin äh, mõnest kümnest miljardist aastast, mulle tundus, et see on äh, vale proportsioon, et see ei saa nii suur olla ja riikides nagu USA on föderaalse rahastamise on ainult kaheksa protsenti, USA-s rohkem kui viiskümmend protsenti. nii et me oleme protsentuaalselt vaadates võib-olla väikesed, aga meie rahastamine on väga piiratud Euroopa Liidu tasemel. ma arvan, et äh, selleks, et minna edasi, peame eristama ja peame rohkem ka selle eest võitlema. palun müksake mind esimees, kui ma olen ajast üle läinud, ütleb volinik. nüüd viies ja viimane sõnum veel, mida ma täna tahtsin teile ette kanda seoses vahehindamisega, oli see, et äh, läbi keskendumise majanduslikele ja ühiskondlikele mõjudele on Horisont kaks tuhat kakskümmend õigel teel, selleks et panustada töökohtade loomisesse ja kasvu ning ka Euroopa Komisjoni prioriteetide äh, saavutamiseks. ja eelmisel nädalal oli mul väga hea meel ja hea meel olla täiskogul et teist korda, kui Ajala Senderi ja Labajova raportit äh, käsitleti, mis puudutab kulutõhusust ja äh, mul oli väga hea meel äh, näha ka seda, et äh, see raport ütles, et me oleme kulutõhusad ja me juhime oma teaduse rahastamist äh, õiget moodi. ning kui te näete, et esimest korda meie teadusväljaanded ja publikatsioonid on need, millele viidatakse väga ja mis on saanud väga palju viitamisi ka just ähm, USA-st, kus meil on liitumiste arv indeksina keskmiselt kaks korda suurem kui mujal, siis me ei ole mitte ainult kulutõhusad, vaid me oleme ka efektiivsed selles osas, mida me teeme, mitte ainult äh, tõhusad. ja kui te vaatate mõju majandusele, eile olin suurepärasel muusika- ja teadusefestivalil Norras ja äh, seal öeldi väga selgelt, et rohkem kui kuuskümmend protsenti kasvu tuleb innovatsiooni ja teadusarenduse tegevustest. meie olime selle hinnangu juures ja iga euro kohta, mille me oma programmidesse investeerime, on võimalik äh, kuus kuni kaheksa äh, korda seda kasvatada SKT-na Euroopas aastani kaks tuhat kakskümmend. vahehindamise mõttes peame ütlema, et parandamisruumi jätkub. Ehm, tahaksin ka teie mõtteid kuulda selle kohta, mida täpselt me parandama peaksime. parandamistegevus hakkab pihta erinevatest valdkondadest. esimene asi kindlasti on äh, paranduste avalik konsultatsiooniring. Äh, just seesama esimene aspekt, millest ma täna rääkisin meil on äh, niivõrd palju häid programme ja meil oleks vaja kuuskümmend miljardit ja rohkem veel, et kõiki neid nelja väga head projekti rahastada, ütlesin, et me ju praegu rahastame ühe neljast. aga meil on vaja rohkem raha selleks, et rahastada neid ülejäänud kolme ka. mul on väga hea meel ja ähm, mul on hea meel ka selle üle, et äh, sada kakskümmend äh, miljardit eurot on siia veel lisaks ette nähtud, olite väga julge selle otsuse tegemisel. Äh, siis me tahame töötada selle kallal, et meie et meil ei tuleks äh, proportsionaalselt liiga palju äh, taotlusi, et äh, kaks taotlusvooru oleksid selged, et inimesed ei raiskaks oma aega ja energiat taotlemise peale, kui nad teavad, et nad ei kvalifitseeru ja neil pole mingit lootustki lõppringi saada. Teie olete olnud väga abiks ja ma näen siin saalis ka teie hulgas neid inimesi, kes on komisjoni aidanud, mõelnud äh, Äh, selle üle, mis äh, segava või tõkestava innovatsiooni osas on võimalik teha, me teame, et see ei vii meid kusagile ja siin jõudsime me äh, ideel, et peaks looma Euroopa Innovatsiooninõukogu. Te olete andnud mulle väga head tuge komisjonile tervikuna, aga ka sellele projektile, et alt üles lähenemist äh, novaatorluse puhul kasutada. see on olnud suurepärane ja kui me seda ei suuda tegelikult rakendada, siis äh, innovatsiooni vallas on tõsine probleem. eile olin ühes ettevõttes visiidil, äh, kus nad, kus ettevõtjad ütlesid mulle, et nad on tulnud meie juurde oma projektidega, aga nad on põrkunud selle taha, et inimesed leiavad, et nende ideed on liiga innovatiivsed ja liiga innovaatorlikud, nii et see ei ole väga hea näide. tegemist on tegelikult isikuga, kes äh, on loonud ettevõtte Plant E Hollandis, äh, kus taimedest luuakse elektrienergiat, raha aga paraku selle idee taha ei tulnud, kuigi mõte on suurepärane. ja siis lõpetuseks äh, ühiskonna kaasatusest ja sellest, et meil peab olema rohkem missioonipõhist innovatsiooni ja teadustegevust. kui Kennedy tahtis saata inimesed kuule, siis see mõte või hüüdlause oli asi, mis tõmbas inimesed tema taha. ja mul tuleb meelde selle koristaja juhtum, kes äh, koristas äh, Kennedy läks NASA-sse visiidile ja nägi seda koristajat seal tegutsemas. Äh, härra president küsis ta käest, et mida te teete siin ja koristaja ütles, et mina panustan ka sellesse projekti, et saata inimene kuule. nii et meil on vaja leida need kohad, kus inimesed oleksid motiveeritumad ja oleksid rohkem kaasatud teadustegevusse. ja siis kaks tuhat kaheksateist ja üheksateist ning kakskümmend tööprogrammid kolmeks aastaks. Äh, me oleme töötanud kõikide sidusrühmadega, võtnud kuulda inimesi, ka minu kolleege, sest äh, peame leidma prioriteedid. olen sellest siin küll palju rääkinud aga see töö leiab aset järgmiste kuude jooksul. teha tuleb seda kõike hästi ja siis saame me nendeks kolmeks aastaks ka võimaluse neid rahasid jagada nii, et meil oleks võimalik lahendada kõik need probleemid, mille välja tõin. ja lõpetuseks üheksas raamprogramm. nagu teate, siis meie eesmärk on tippsaavut-, tippsaavutused, äh, oivasus, avatus ja ähm, selle, sellel moel me peaksimegi vaatama tulevikku, ükskõik, kas me räägime Horisont kaks tuhat kakskümmend seitsmest, üheksandast raamprogrammist või ükskõik, kuidas me neid programme nimetame. kuulan hea meelega ära teie ettepanekud aga ainukene võimalus meie programmi lisandväärtusest rääkida on see, et see peab olema suurepärane, avatud ja seal peab olema mõju. mõju äh, kõikides valdkondades, alates äh, ühiskondlikust, äh, mis viib meid parema ühiskonnani. nii et me peame mõtlema teadusest ja innovatsioonist. peame mõtlema uuest raamprogrammist, üheksandast, kui Äh, sellest, et teadus rakendatakse selle vankri ette, et jõuaksime üheskoos paremasse ühiskonda ja tulevikku. suur tänu teile! suur tänu, lugupeetud volinik! üksmeelselt äh, kiitsime me heaks teie uue volinike äh, kolleegiumis äh, eelnevalt ja ja täna on siis tegemist tõeliselt erilise päevaga ja nüüd saavad sõna koordinaatorid, fraktsiooni esindajatena Rahvapartei nimel härra Eller. suur tänu äh,, väga hea meel, et te olete siin minu isiklik pealkiri äh, sellele kavale on kolmesaja kahekümne miljardi eurone plaan ja amerikaniseerunud ajal on see olukord üsnagi selge ja me peaksime rääkima sellest kui saja kümne kahe, saja kahekümnest miljardist igal juhul oleks väga hea saada teada veel, mis seal taga on, põhjendati, mis on põhjused, aga mis saab edaspidi ülejäänud kahe aasta jooksul, kas siis suurendatakse äh, kasutamismäära või, või jääme selle juurde ja kaebleme selle üle ja kurdame, mis raha meil vaja on. mis võiks olla need äh, vastused järgmiseks kaheks aastaks ja teine küsimus puudutaks laiemat konteksti, see tippteadmiste põhimõte, mis viitab ka Horisont kaks tuhat kakskümmend programmile, milline on teie perspektiiv arutelude käivitamiseks äh, struktuurifondide, aga ka muude vastavate äh, fondide puhul, uute vahendite puhul, äh, ka Loov Euroopa võib-olla ja, ja naabruskonna programmid? mis on see laiem kontekst äh, järgmise raamprogrammi ajal? kolmas küsimus, innovatsiooni kiire kasutuselevõtt, tulemused on olnud väga positiivsed, tegemist on käsitletud kui ühe prioriteetse instrumendiga, mis tööstustelt on saanud väga hea tagasiside, eriti uute ja VKE-de, ettevõtete ja VKE-de poolt. mis on selle tulevik? eelarvet on plaanis kahekordistada ja mis sellest täpselt peaks kujunema, kujunema, vahel me kuuleme mingisuguseid muid versioone, igal juhul, mis on selle perspektiiv? ja viimane küsimus seoses sellega, mida avalikkus näeb äh, kui edukat projekti, mis teie arvates äh, on see eriline saavutus, see projekt, mida laiem avalikkus võiks mõista kui poliitiliselt müüdavat ja reegleid muutva tulemusena, sest ähm, finantspiirangute ajal on väga oluline näidata, et on võimalik viidale millegile, mida laiem avalikkus mõistate, mõistab, mitte see, kuidas me tahaksime et äh, meid nähtaks selles osas, mis me teeme teadusuuringute valdkonnas, aga poliitiliselt oleks see väga tähtis. sotsiaaldemokraatide nimel proua Cabazon Ruiz, palun. suur tänu, esimees. kõigepealt sooviksin tänada volinikku äh, oma sõnavõtu eest, eriti selles osas, mis puudutab üheksandat äh, raamprogrammi ja see on väga huvitav ja lähtub sellest, mida parlament on ka toetanud ja mille üle me hääletasime eelmisel nädalal. nüüd kaks ähm, küsimust kõigepealt. mis sellest uuest vahendist ja kas selleks on eraldi äh, eelarve äh, ja teine küsimus, kas vastab tõele, et Kanada soovib äh, samuti tegutseda Horisont kaks tuhat kahekümnega järgmise mm, üheksanda raamprogrammi ajal ja milline on võimalus uute riikide kaasamiseks? ja üldisemalt, mis puudutab eelarvet järgmine üheksas äh, raamprogramm äh, on ainult tilk äh, meres, arvestades kõike seda, mida on vaja teha. millist perspektiivi te näete selleks, et üheksanda raamprogrammi rahastust suurendada, kas sada kakskümmend miljardit tuleb juurde ja milline on see sünergia teiste fondidega ja liikmesriikide osalus on samuti ülioluline? kas planeerite ka mingisuguseid meetmeid, et liikmesriike motiveerida selleks, et jõuda vajaliku kolme protsendini? ning äh, samuti viitasite teatisele ja konsultatsioonide tulemusi Horisont kaks tuhat kakskümmend osas. rääkisite äh, mitmetest vastustest, mis olete saanud ja Euroopa Parlament on samuti oma dokumendi koostanud, lähtudes töörühmadest ja üleüldse see konsensus, mis meil on vaja saavutada ja säilitada järgmise raamprogrammi osas selleks, et taastada usaldus tulevikku. ehk siis on tegemist mitmete meetmetega, aga mis tähelepanu see teie arvates on ära teeninud ja kas te arvate, et on oluline, et oleks Euroopa Parlamendi toetus, kes esindab Euroopa kodanikke? aitäh. Alde nimel proua Viering. suur tänu, äh, lugupeetud volinik, ütleb proua Viernik. Äh, mul on mõningad märkused üheksas raamprogramm loodetavasti saab olema hästi sõnastatud komisjoni poolt, see muudaks olukorra palju lihtsamalt, äh, lihtsamaks, kui me saaksime seda toetada. mis puudutab seda sada kahtekümmend miljardit, siis ei, äh, ei ole tegemist mitte soo-, küsimusega sooviga, aga nagu te teate, siis on meil vaja seda meie Euroopale. tippteadused, avatus ja mõju, me toetame neid põhimõtteid struktuurifondid, äh, nii nagu kolleeg juba ütles, siis selles osas on vaja leida lahendus, kuidas äh, tekitada seos struktuurifondide innovatsiooni, teadus-arendus ja Horisont kaks tuhat kahekümne ja üheksanda raamprogrammi indikaatorite vahel. muus osas jään ootama koostööd kõigiga, aitäh! suur tänu! nüüd Roheliste fraktsiooni nimel. härra Talunde, palun, jah, aitäh, mul on äh, kaks küsimust äh, teadusuuringute kliimamuutuste kohta. põhjenduspunkt äh, kümme, Horisont kakskümmend, tuhat kakskümmend määruses et, et kuuskümmend protsenti Horisont kaks tuhat kakskümmend eelarvest peaks olema suunatud jätkusuutliku arengu suunas läbi teadus-arenduse tegevuse ja kolmkümmend viis protsenti peaks olema äh, kliimakulutused äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, põhimõtetes, aga komisjoni teatises on ära toodud, et sellest määrast ei ole kinni peetud. Pariisi kokkuleppega seoses ei ole meie arvates selline olukord vastuvõetav ja minu kaks küsimust on järgmised. esiteks, mida volinik teeb selleks, et olukorda parendada viimastel aastatel seoses selle programmiga, et jõuda eesmärkideni ja teiseks, kas komisjon on valmis liikuma üheksanda raamprogrammiga kaugemale, eriti arvestades, et Euroopa Parlament võttis eelmisel täiskogul äh, muudatusettepaneku heaks Horisont kaks tuhat kakskümmend määrusele selleks, et prioritiseerida ja suunata raha sellesse valdkonda, aitäh! suur tänu! ja nüüd järgmised sõnavõtjad. proua Kubritska. Bardzo dziękuję, panie komisarzu, że... E, Suur tänu, volinik. Aitäh, et olete siia meie juurde tulnud meie komisjoni koosolekule ja eelkõige sooviksin teilt küsis seda järgmist, minu kolleeg rääkis kolmeteistkümnendal juunil vastu võetud resolutsioonist, see resolutsioon kiideti heaks enam kui viiesaja kahekümne häälega, tegemist oli tõsise enamusega parlamendi poolt me viitasime mitmetele probleemidele, mis me oleme tuvastanud Horisont kaks tuhat kakskümmend programmis. millised on teie konkreetsed ideed äh, nende probleemide lahendamiseks? tegemist on millegiga, mis meile muret teeb, me ootame konkreetseid vastuseid. Teie sõnavõtt oli üsnagi ähm, ebaselge, te ei viidanud äh, eriti, mis puudutas just sotsiaalvaldkonda ja ma lootsin, et teie annaksid meile selle kohta rohkem infot. Äh, Euroopa tulemustabel äh, teabe osas äh, avalikustati, me oleme Kanadast, Jaapanist, Lõuna-Koreast ja USA-st maha jäänud nende näitajate poolt. see loomulikult ei tähenda, et ei ole olnud mingisuguseid edusamme, näiteks mis puudutab publikatsioone ja viiteid aga minu küsimus on järgmine, milliseid täiendavaid äh, meetmeid komisjon kasutab selleks, et lahendada innovatsiooniprobleeme sellisel viisil, et me äh, saaksime Äh, nii-öelda juhtrolli nendes valdkondades, me peame tagama selle, et kõige ambitsioonikamad, kõige keerulisemad programmid saaksid äh, rahastuse. sellepärast mina isiklikult tunnen huvi selles osas, kuidas me suudame Euroopa Innovatsiooninõukogu kujundada, mis on tema ülesanded, äh, kuidas see tegutseb ja, ja millal see lõppude lõpuks luuakse, sest tundub, et see uus äh, institutsioon võiks äh, meile anda toetuse teatud tegevusteks, äh, mis äh, komisjon on ette pannud. jään ootama informatsiooni ja täpsemaid mõtteid selle kohta. suur tänu. järgmisena Paul Rubik, palun. suur tänu ma tahaksin ka, olles äh, eelarvekomisjoni liige, küsida, et kui me räägime äh, raamprogrammist äh, mitmeaastase rahastamise mõttes, siis kuidas taktikaliselt läheneda asjale? loomulikult Brexit mängib siin ka teatud rolli selles osas, millist mudelit hakkab järgima Suurbritannia tulevikus ning kuidas on nad või ei ole meiega tulevikus kaasas ja see loomulikult mõjutab ka Euroopa Liidu eelarvet. ma arvan, et me peaksime tegelikult eelarve kahekordistamist nõudma tulevikus, siis me saame alles jõuda õigele läbirääkimiste pinnani ministritega selles osas, kui palju nad tahavad meie äh, kärbetest rääkida, et igal juhul on vaja kõigepealt küsida rohkem ja siis saada pigem vähem küsimus on, kuidas näevad välja keeletehnoloogiate küsimused? Need on väga kiiresti arenenud viimastel aegadel. ja teine valdkond, mis on huvitav minu arust teemade poolest, täna ennelõunal rääkisime juba küpsistest ja algoritmidest äh, võrgus, ka tehisintellekt Äh, oleks asi, mida võiks äh, töötada välja koos Avera partnerlusega ehk avaliku ja erasektori partnerluse äh, läbi niimoodi, et seda kõige paremini rahastada ja keskenduda nendele küsimustele rohkem niimoodi, et anda Euroopale tehnoloogia eelis. akud mängivad aina suuremat rolli liitium ak-, paraku on äh, ise süttinud äh, telefonides juba, äh, mida me siis peaksime mõtlema suurest akust, mis on elektriauto sees, kui see hakkab näiteks põlema parkimismajas või näiteks meie enda parkimismajas Strasbourgis, kui kümme sellist autot on üksteise kõrvale pargitud. kuidas, mida ütleb uurimistegevus selle kohta, milliseid programme on võimalik siin edasi arendada ja siis energiasisalduse äh, küsimus, äh, selle aku kaalu küsimus, kõik need tuleb äh, juhtida õigele teele teaduslikus mõttes. suur tänu, härra Martin järgmiseks palun. suur tänu, esimees kriisi ajal on kultuur ja innovatsioon alati need, kelle eelarvet kõigepealt äh, kärbitakse, sest väga paljud näevad lühiajaliselt äh, seda perspektiivi ja nende arvates asjad ei arene piisavalt kiiresti ja meie majandusolukorras soovitakse tulemusi kohe, nüüd ja praegu. Teie ettekandes oli veidi häirev, häirib meie jaoks see, et puudus ei ole ideedes, vaid vahendites Te viitasite sellele, mis toimub USA-s ja kui rääkida nüüd Reniorust, siis äh, võib mainida, et seal on väga palju innovatsioonikeskusi ja väga paljud eurooplased tegutsevad seal, sellepärast et neile antakse justkui selline ettekirjutamata tšekk ja nad saavad tegutseda vastavalt oma soovidele. ja nüüd jõuan oma küsimuseni. innovatsioon jaa, aga miks ja kelle jaoks? miks ja kelle jaoks? eriti ju olukorras, kus teadus- ja arendustegevus ähm, jätkusuutlikkuse ja energia valdkonnas on prioriteetne mõõde Euroopas äh, meie kodanike ja planeedi huvides. Äh, te olete rahastanud paljud ähm, äh, aspekte selles osas, näiteks taastuvenergia, tuuleenergia ja kaasrahastajana Euroopa Liit tegutseb mitmetes valdkondades ja perifeerias on äh, ma ei ole nüüd spetsialist selles osas, aga on võimalik äh, Euroopa rahastamisega väga palju ära teha. Äh, prototüübid on olemas, aga need on garaažis, need oleks vaja kohale viia, aga seda ei tehta sellepärast, et ei ole vajalikku arengut ega investeeringuid. kui me räägime Pariisi kliimakokkuleppest, siis on vaja väga ambitsioonikas olla ja kui me tahame jõuda nende plaanitud äh, Äh, tulemusteni, on vaja tegutseda. samas me mõistame hukka või äh, hukule teatud tööstused, sellepärast et nad peavad äh, paljud asjad on nende jaoks liiga kallid ja liiga ja nad ei suuda seda teha ja siis on küsimus, kuidas heade ideedega, mis meil on ja tõhususega, mida me soovime saavutada, kuidas Euroopa poliitikat niiviisi suunata. meil ei saa olla äh, volinik, kes ütleb, et innovatsioon on oluline, on vaja tegutseda ühelt poolt ja teine volinik, kes ütleb, et meil ei ole eelarvet ega rahastust. on vaja sidusust, kas teil on võimalik homme kõik see nii-öelda lahti keerata ja rahastada teadus-arendust ja innovatsiooni sellise eelarvega, mis aitaks arengut ja tööstuse arengut selleks, et tõesti tegutseda ja suurem juurdepääs tagada, aitäh! suur tänu, kolleeg. proua Niibler, palun. suur tänu teile, volinik, härra esimees, mul on kolm väga lühikest küsimust. esiteks, kui me vaatame teie vahehindamist, siis tahtsite midagi rääkida veel VKED instrumendist, kas on see asi hästi tööle hakanud? teiseks Saksamaal oleme väga, väga palju baasuuringutega tegelev. kas teil on teadmisi, kui palju äh, baasteadmistest ja baasteaduse tegemisest tuleb novaatorlust ja novaatorlikke ideid konkreetselt. ja kolmas ja tähtis küsimus on aeg pärast Horisont kahte tuhande kahtekümmet, rääkisite lühidalt sellest, et üheksas raamprogramm on nimetatud innovatsioon parema ühiskonna heaks küsimus kas teil on nüüd juba konkreetsemad ettekujutused selles osas, mm, kuidas hakatakse seda üheksandat eh, raamprogrammi üles ehitama ja mis on seal raskuskese? Thank you very much uh,. Mr Danica. kolleeg Danica, palun. tere pärastlõunat, volinik. tänan väga, et tulite meie komisjoni ette. Te olete alati olnud koostöövalmis tänan teid ka esitluse eest, ma arvan, et see on väga kõnekas. küll aga kahjuks need inimesed, kes päriselt teavad, kuidas Horisont kahe tuhande kahekümne rahastus toimib, neid inimesi on väga vähe. ja see vahehindamine on seetõttu meile väga kasulik. tahaksin teile mõned küsimused esitada seoses nende teemadega, mida ITRE komisjonis arutatakse. meile tekitab muret see, et olenemata meie pingutustest süsinikdioksiidi heitmeid vähet-, vähendada, ehm, siis transpordisektoris ei ole piisavalt arengut ja seetõttu meie pingutused ei kanna vilja. kui ma õigesti aru saan, siis peamine põhjus seisneb selles, et Euroopa tööstus ei oma juurdepääsu vajalikule tehnoloogiale, mis annaks autodele elektrimootorid, mis suudaksid pakkuda rohkem kui kolmesaja miilist läbisõitu. kas te näete võimalust selles valdkonnas teadus- ja arendustegevust toetada, sest et siin peab, tuleb ju valida võitmise ja kaotamise vahel ja kui me ei tegutse, siis me kaotame. Hiina teeb praegu tohutuid edusamme ja Hiina toodab elektriautosid, ka elektribusse. aga Euroopas selles valdkonnas edusammud on väga aeglased. samuti põhjustavad seda selle valdkonna tootjad, kes keelduvad kasutajatele võimaluste pakkumisest, nad küll võivad tahta elektriautosid, aga neid ei ole võimalik kusagil laadida. kui rääkida meditsiinist ja asjakohasest teadustegevusest, siis siin me konkureerime Ameerika Ühendriikidega. ning need isikud, kes tahavad minna Ühendriikidesse eh, ravi saama, nende isikute ring tuleks hoida nii madalana kui võimalik Ühendriikidesse tahetakse minna sellepärast, et sealne tehnoloogia nii diagnoosimise kui ravi valdkonnas on väga kõrgel tasemel. samuti Euroopas ei ole inimestel juurdepääsu nii kõrgetasemelisele ravile kui Ameerika Ühendriikides. täna ma kohtusin ühe organisatsiooni liikmetega, organisatsioon tegeleb ehm, maovähiga ning nad ütlesid, et teadustegevuseks on nii vähe rahalisi vahendeid ette nähtud, et isegi spetsialiseerunud kliinik, poliitikud Euroopa Liidus ja ka teadusprogrammid ei ole võimelised seda puudujääki täitma. statistikast näeme, et me ei ole siin õigel suunal. ma saan aru, et see puudutab ainult väikest osa teie mandaadist, aga mulle meeldiks siiski äh, kuulda vastust seoses meditsiiniteadustegevusega, sest ma arvan, et see oleks paljudele meist kasulik. suur tänu, kolleeg Turmes, palun! aitäh, Jerzy! tere, härra volinik, ma arvan, et te ütlesite väga õigesti, kui te ütlesite, et rohkem inimesi peaks olema asjaga seotud. ja siis ähm, ma kuulsin, kuidas te ühel kont-, konverentsil ütlesite, et kahe tuhande viiekümnendaks aastaks peaks jõudma nullini. see on, see nullini jõudmine on selline selge äh, lööklause, et nii elektri tootmise kui teistes valdkondades peaks jõudma nulli. Äh, aga mm, see on seotud tehnoloogiatega, küll aga ka näiteks võrgustikega, ähm, sotsioloogilise aspektiga, ehk siis peab mõtlema ka linnadest ja nii edasi ehk siis minu küsimus ähm, oli programm Energy Intelligence Europe, aga see kaotas ähm, justkui oma suuna. ja siit ka minu küsimus, et kuidas te soovite energia, kliima, transpordi, teiste küsimustega seoses sellist pehmet jõudu kasutada? sellepärast, et tegemist on meile alati olnud olulise teemaga, teemaga, aga me ei ole sellele piisavalt keskendunud. teiseks, akud. härra Nika ütles väga selgelt, et Hiinas on sada viiskümmend tuhat elektribussi, Euroopas on seitse tuhat elektribussi. ehk siis sellises valdkonnas, kus me oleme justkui maailmas juhtrollis, siis me oleme seda juhtrolli kaotamas, selline oht on olemas ja autodega on olukord veelgi hullem. kui Euroopa ei suuda ise Euroopa piires akusid toota siis, siis nelikümmend protsenti autotööstuse lisaväärtusest äh, jääb Euroopast lihtsalt väljapoole. miks äh, meil ei ole megatehaseid äh, akude tootmiseks? kui siin sellist asja ei tule, siis äh, oleks vaja, et mõned suured ähm, elektritootjad, samuti autotootjad hakkaksid selliseid äh, tehaseid ehitama. kusjuures isegi äh, hiinlased investeerivad sellesse valdkonda näiteks kakskümmend kolm miljardit eurot. kuidas saavutada see kriitiline mass äh,? viimaseks te rääkisite äh, innovatsioonist, te käisite ka Hiinas äh, äkki saaksite anda meile ülevaate sellest, mida te seal kuulsite ja kas sealt on meil midagi õppida, aitäh! tänan väga, proua Vood! Uh, suur tänu uh,! head kolleegid rääkisid juba olulistest teemadest, aga ma tahaksin rõhutada veel üht-teist esiteks äh, jätkan kolleegi mõttega. Äh, me rääkisime siin vähiuuringute teemast. mõned organisatsioonid on öelnud, et nad tegutsevad konkreetsete teemadega, aga teiste asjakohaste organisatsioonidega ei ole piisavaid kontakte ehk siis, kui see teadustegevus oleks koordineeritud, siis see pakuks palju enamat, kui lihtsalt isoleeritud projektid pakuvad. ehk siis küsimus, kuidas seda edasi arendada. samuti tekib ka küsimus, et kuidas seda kõike paremini kodanikele kommunikeerida. me peame mitte ainult rohkem rääkima, aga ka tõhusamalt rääkima sellest, mida teadus- ja arendustegevus pakub ehk siis mitte me ei peaks rääkima projektidest, vaid ütlema näiteks, et me leidsime uue ravivõtte. seda peaks ütlema sõnaselgelt. samuti siis see edumäär üks neljast ja tagajärjed kolmele, kes kõrvale jäävad, jah, küsiti selle kohta, et kuidas sellega, probleemiga tegeleda aga samuti võib see viia selleni, et inimesed kaotavad huvi, nad võib-olla ei tahagi enam programmis taotlusi esitada ja tekib küsimus, kuidas olukorda parandada. kolleegid juba viitasid sellele, et ehm, kogu Euroopast peavad inimesed tundma, et nad on sellega seotud mitte ainult konkreetsetes riikides. samuti eh, kodanike teo, teadus midagi sellist, mis aitab rohkemaid inimesi kõnetada ja kaasata. ja viimaseks, suurepärases raportis juba mainiti seda teemat, räägiti sellest, et ähm, britid peaksid olema nii lähedalt ja nii kaua kui võimalik teemadega ikkagi seotud. Te teate kindlasti minu seisukohti seoses Brexitiga kui halb mõte see minu meelest on, aga paistab, et see protsess ikkagi jätkub. küll aga ma leian, et mõlemale poolele on kasulik see, kui Ühendkuningriik oleks lähedalt seotud teadustegevuse vallas Euroopaga, mis tähendaks siis ka muidugi panuseid teatud programmidesse, seda eelarvelises mõttes, mitte ainult teaduse mõttes. aitäh! kolleeg Roll, palun! härra volinik, suur tänu ka minu poolt. ma üllatan teid ilmselt sellepärast, et ma ei äh, hakkasin rääkima oma äh, lemmikteemast, äh, teadusvaldkonnast, siin igaüks toob välja neid teemasid, mis nende arust peaksid kõige intensiivsemat käsitlemist leidma. aga äh, nüüd andsite ülevaate sellest, et eh, praegune uurimispoliitika mm, Horisont kaks tuhat kakskümmend on olnud väga edukas, eh, tõite välja head arvud. küsimus, mida on siis vaja üldse muuta teise puhul, kas iga kord, kui meil on uus raamprogramm käitumas, ükskõik mis nende nimed on, meil peavad olema uued ideed ja uued nimed või mis? või kas ei oleks keskne ülesanne mitte hoopis kanda edasi seda, mis on juba hästi toiminud, aga rahaliselt uuesti organiseerida? minu arust järgmine eesmärk peaks lihtsalt olema, et rohkem rahastamist. kui aga on ikkagi veel parandamismõtteid teil vaja, siis äh, suuniste üle oleksin ka mina äh, tänulik, aga mul oleks, äh, mulle tundub, et eesmärk ei ole mingisuguseid uusi nimesid ja asju luua, vaid teha seda, mis on siiamaani hästi tehtud. Thank you very much, kolleeg. aitäh. järgmiseks proua Toja. aitäh. tänan, volinik, kahjuks ma ei kuulnud teie sõnavõttu, äh, sest ma olin väga olulisel koosolekul, mis puudutas Itaalia küsimusi loomulikult on need teemad väga olulised, aga need oleks olulisemadki veel, kui me saaksime olla kindlad, et meie ettepanekutel on ka kindlasti tulemus. mitmed parlamendiliikmed rääkisid huvitavatest teemadest, aga me ei tea, kuhu nendega jõutakse. kolm näidet, esiteks Kapesoni äh, raport võeti vastu parlamendis ning need soovitused peaksid saama osaks komisjoni poliitikast, aga kas ikka läheb nõnda, vastake jaa või ei. teiseks, me tahaksime osaleda ähm, prioriteetide valikul. alati, kui luuakse uusi programme, siis tekib küsimus, et kes otsustab prioriteetide üle, need on eksperdid ja teised, aga kas ka Euroopa Parlamendil on võimalus? me rääkisime näiteks tervishoiust, alternatiivsetest energiaallikatest, meil peaks ka olema sõnaõigus selle suhtes, et ehm, missuguseid projekte eelistatakse. kolmandaks, tahaksin rohkem teada selle innovatsiooninõukogu kohta, kas see loodi, kuidas ta loodi, milline oli selle tekkelugu? me peame tagama, et ka meie töö suudab sellesse panustada. viimase paari aasta jooksul on Euroopa Parlament päris palju ettepanekuid teinud ja meil peaks ka olema võimalik eh, näha sellel mingeid järelmõjusid, sest sageli on meie arutelud väga huvitavad. ehk siis meil peaks olema ka sõnaõigus prioriteetide valikul tekib küsimus, kas me oleme ikkagi aktiivsed partnerid siin, seda ma küsiksin ka kõigilt volinikelt, mitte ainult teilt, aga ilmselt käes on aeg selleks, et äh, parendada in-, parlamendi ja komisjoni vahelist tööd. lõpetuseks proua Mattias Kuue nimel. aitäh! tere tulemast, volinik, taas kord ITRE komisjoni ma sooviksin rääkida mõningatest muredest seoses Horisont kahe tuhande kahekümnega, eh, täpsemalt selle rahastamisega. mitmed kolleegid on juba temaatilistest valdkondadest rääkinud, aga mina ei räägiks mitte niivõrd neist teemadest, vaid sellest, mis puudutab ähm, teadmisi ja seda, kuidas seda kõike rahastatakse. eelarvet on suuretatud, suurendatud päris palju, see on väga hea, aga nagu te teate ja nagu mitmel korral on öeldud, siis innovatsiooni ei saa olla, kui ei ole sellist põhiteadustegevust, kui ei investeerita teadustesse. ja kui me mõne aasta jooksul neid investeeringuid ei tee, siis igasugune novaatorlikkus lõpeb. me peame järjest, ähm, kui me panustame järjest rohkem innovatsiooni, siis see on iseenesest hea, aga kui me räägime põhiteadustegevusest, Euroopa Teadusuuringute ähm, Nõukogust, jah, sinna kuuluvad mitmed nobelistid, aga kui mõelda näiteks humanitaarteadustele, siis ähm, ka need on olulised selles mõttes, et kui me tahame teada saada, missuguses ühiskonnas me elame, aga humanitaarteadusi me piisavalt ei rahasta. kõik, kes olid eelmise parlamendi ametiaja jooksul siin, teavad, et humanitaarteadused jäid peaaegu välja Horisont kahe tuhande kahekümnest ja see teema põhjustab mulle praeguseni muret. samuti teeb mulle muret ehm, see, kui palju raha antakse näiteks kaitseuuringutele eh, ning mulle ei meeldi selline rahaliste vahendite kõrvalejuhtimine sellistele teemadele nagu näiteks tead-, eh, kaitseteadus. aitäh, head kolleegid! paistab, et rohkem sõnasoovijaid ei ole või siiski väike sõnavõtt veel seoses minu küsimusega, ütleb härra Eller, ma tahaksin teile tuua konkreetsema näite. ETS pidi saama uue vahendi CO2 heitmete vähendamise tehnoloogiaks, aga taas tegemist on ühe sellise isoleeritud instrumendiga. tehti otsus, et kui me tahame äh, Äh, süsinikdioksiidi vaba pilootprojekti näiteks terasevabriku jaoks nähti ette viissada miljard, vabandust, viissada miljonit, aga nüüd öeldi, et kolmsada miljonit sellest läheb hoopis teistele vahenditele, äh, mis ei ole üldse tehnoloogiaga seotud. see on täpselt näide sellest, kus meil on mingi valdkond, näiteks süsi ja teras, siis on meil mingi rahastu, näiteks ETS-i rahastu, tahame midagi suurt ära teha, näiteks terasetehas, mis on süsinikuheitmevaba, aga siis see rahastus saadetakse kuhugi mujale to the right, there's Varel. ah, Tak, eh, mně se moc doprava nechce, tak proto. Takže. Eh, nii, olen nüüd istun siia paremale ja mul oleks tegelikult neli lühikest märkust, ütleb härra Koltšik, et mida peaks siis eh, kõigepealt teha. kõigepealt progressiivsed tehnoloogiad ja milline on siis nende tulevik. hommikupoole rääkisime me siin erinevatest võimalustest ja ma ei saanud kolleegidest aru, et kui meil on väga palju erinevaid taastuvenergia võimalusi, näiteks tuule- ja päikeseenergia, siis see stabiliseerib võrku. nii et võrgu stabiliseerimise võimalused läbi taastuvenergia allikate suuremas ulatuses. muidu me ei jõua Ehm, nii kaugele, jõuame nii kaugele, kui on praegu Saksa proportsioonid, seal juba äh, paraku võrk on kokku kukkumas. ning edasi plastikprügi eemaldamine kesk, keskkonnast. Of, of your hearing in the same committee three years ago Perfect, thank you very much, Mr President and uh, it's always good uh.... suur tänu, härra esimees, alati on hea, kui nii palju küsimusi küsitakse. vähemalt kümme küsimust oli kindlasti. alustame siis äh, härra Elrist. ma arvan, et ta ütles väga õigesti, mulle meeldis ka see saja kahekümne miljardi arv, mille te välja pakkusite ning see on muidugi oluline, eriti võttes arvesse neid keerulisi aegu, mis ees tulevad. härra Eller küsis äh, selle kohta, et äh, taotlejaid on liiga palju. ja muidugi, kui raha rohkem ei ole, siis seda probleemi ei saa ka lahendada. probleemi lahendamiseks ähm, saab siiski proovida teha seda, et panna inimesi vähem aega raiskama. kui on näiteks kaheetapiline protsess, niimoodi, et esimesest etapist minnakse läbi, aga teises kukutakse läbi, siis peaks midagi tegema selleks, et teise etapi edumäära suurendada. ehk siis peab ka aitama inimesi. me saame näiteks ähm, kuulutuste puhul äh, selgemalt ähm, suhelda, selleks et inimesed ei hakkaks aega raiskama, kui nad saavad aru, et asi ei ole neile mõeldud. ehk siis härra Eller, ma arvan, et seda rahastuse probleemi niimoodi lahendada ei saa ja alati on tahtjaid väga palju, aga kaheastmelise menetluse puhul saab muuta asju paremaks, eriti teise etapi puhul. siis te küsisite väga olulise küsimuse seoses ähm, innovatsiooni kiirendamisega. ma arvan, et mitmed kolleegid küsisid selle kohta, aga tegelikult on olemas tohutu killustatus, on nimed, programmid, mida võib kuulda, näiteks seesama Fast Track to Innovation, ehk siis minu küsimus oleks, et kuidas, ähm, et missuguseid instrumente saaks täpselt kasutada, kas näiteks VKE-de instrumenti, Fast Track to Innovationit, teisi selliseid ja minu meelest ähm, need moodustaksid siis Euroopa Innovatsiooninõukogu. kui inimestega rääkida, ma rääkisin seda ka täna komisjoni kolleegidele et tegelikult meil on nii palju erinevaid nimesid ja inimestes tekitab see segadust. ma arvan, et üks hea asi üheksanda raamprogrammi puhul oleks see, kui me suudaksime nimede hulka lihtsalt vähendada. siis oleks võimalik Euroopa kaubamärki ka näha. meil on iseenesest väga hea kaubamärk, aga see on niimoodi jaotunud paljude programmide vahel ehk siis mina näeksin, et fast track to innovation on üks kesksetest elementidest innovatsiooninõukogus ja ma sooviksin siin ka teie toetust. samuti on see seotud teie teise küsimusega, mis puudutab inimeste mm, arusaama. praegusel hetkel tegelikult ei teata, kuhu pöörduda ning just sellepärast innovatsiooninõukogu mõte ongi hea. Te rääkisite ka struktuuri toetustest ja kvaliteedimärgist, ma arvan, et need on head Ähm, lahendused, aga üheksandas raamprogrammis on eesmärk struktuurifondidega hoopis teistmoodi toimida. ma saan aru, et see on keeruline, seda on ka parlamendis raske arutada, aga me peame oma prioriteedid kooskõlla viima. meie jaoks kõige olulisem on see, et Horisont kahe tuhande kahekümne ähm, eesmärgid peavad olema kooskõlas struktuurifondide eesmärkidega samas valdkonnas ja me peame kolleegidega maha istuma ja kokku leppima nendes prioriteetides ja mõtetes, ma arvan, et sellest oleks palju kasu kõigile. ja ma äh, jätkan ka hispaania keeles, ütleb kõneleja. Ruiz me ha preguntado uh, primero sobre Canadá, yo no tengo información que Canadá uh... mul ei ole mingisugust informatsiooni selle kohta, et äh, Kanada uh, oleks kuidagi huvitatud äh, selle programmiga liitumisest ja et me äh, Horisont kaks tuhat kahtekümnesse Kanada tahaksime kaasa tõmmata, muidugi on nad väga olulised liitlased meile, aga minu arust, nii palju kui mina tean, siis äh, siin arutelusid ei peeta praegu Horisont kahe tuhande kahekümne alal. aga loomulikult on tegemist jah, olulise liitlasega selle programmi puhul ja teiste riikidele samuti. me töötame nendega küll koos, aga nad ei kuulu siia hulka siis eh, superarvuti GPI, ka siin ei ole mul lisaks midagi öelda, see ei ole ka tegelikult päris minu eh, ülesannete osa, aga loomulikult võin uurida asja ja siis teile hiljem vastata. ja ma usun, et kõik see on oluline ka tuleviku perspektiivist ja sellepärast ma tunnustan ka teie ettepanekuid selles osas. ja siin saame ühtselt koostööd teha siis kui räägime äh, superarvutitest, kui äh, üheksandas raamprogrammis äh, seda edasi käsitleda, siis me peame sisu sellesse süstima. loomulikult eelarve suurendamine, olgu, kui me tahame olla teaduse ja innovatsiooni vallas number üks, tahame, et meie innovaatorlikud ideed tooksid kaasa ka töökohti, siis küll on see hea mõte, aga paraku ei sõltu see rahastamise suurendamine ei minust ega ka teiest, teist mitte. Äh, teie tahate seda küll, aga ka liikmesriigid peavad seda tahtma. ja see on kõige raskem osa asja juurest. liikmesriigid peavad aru saama sellest, et äh, kui pole novaatorlust, ei ole kasvu ja kui kasvu pole, pole ka töökohti äh,. siis äh, proua Kobrenka küsimus mis oli väga hea küsimus et ähm, rääkisite sellest, mida te arvate üheksandast raamprogrammist ja sellest, mida on päriselt vaja muudatuste mõttes tulevikus. ja te rääkisite ka tööst struktuurifondidega. ma leian, et meile on see keskse tähtsusega, et me suudaksime neid mõtteid edasi arendada, ka näiteks see kvaliteedimärgi teema Äh, mis oli lihtsalt üks katse. kui me saame koostööd teha struktuurifondidega, et arendada neid ähm, prioriteete teaduse ja arendustegevuse vallas, siis on hästi. Te rääkisite innovatsiooni ja teadustegevuse mm, vahetegemisest, aga paraku seal alati sellist vahetegu ei olegi tegelikult ma olen näinud teadlasi, kes suudavad ähm, muutuda ka novaatorlikeks. ja samamoodi olen ma näinud äh, kedagi, kes on olnud väga innovatiivne, kellest saab tavaline teadlane nii-öelda. ehk siis sellist ähm, võimalust tuleb ka muidugi ära kasutada. siis härra Talunde rääkis kliimameetmetest kahekümne seitsme protsendi juures, oleme praegu, eesmärk on kolmkümmend viis ja ta rääkis ka sellest, et otsustasime küll kuuskümmend protsenti eh, kestlikkuse vallas, aga oleme ainult viiekümnendate protsentide juures. kui me räägime tööprogrammist aastateks kaheksateist, üheksateist, kakskümmend, siis ma ei tea, kas ma saan nüüd käsuna seda öelda, aga ma võin vähemalt proovida teisi veenda, et meil on kolm aastat aega nende küsimuste lahendamiseks. see muidugi ei ole hea uudis, et me ei ole eh, õiges graafikus. ja ma nüüd tõesti laskun üksikasjadesse. ainult ähm, teadusnõukogus võib näha, et on projekte, mis on panustanud küll äh, kliimavaldkonda, aga kuna nad tulid just teadusnõukogust, siis ähm, ei ole kirjas justkui, et tegemist oleks kliimaprojektiga, ehkki tegelikult sisuliselt on. me peame mõtlema sellele, kuidas neid projekte täpselt hinnatakse ja see tuleb ka nähtavamalt välja tuua. ja selles valdkonnas töö käib. siis proua Kudrika esiteks aitäh, et tõstatasite tulemustabeli küsimuse innovatsiooni puhul. ma arvan, et valitud on õige suund, aga tuleb veel palju tööd teha. erinevus selle vahel, mida me siin teeme ja mis teistes maailmapaikades toimub, on väga lihtne. me investeerime siin vähem, kui näiteks investeeritakse teistes riikides ning seega saabki näha, kuidas hiinlased investeerivad igal aastal järjest rohkem, te näete Lõuna-Korea edu, Ameerika Ühendriike ning suur erinevus seisnebki siin erasektoris, sest erasektor panustab nendes riikides rohkem kui siin Euroopas. just sellepärast me olemegi otsustanud luua asjakohase fondi, mis meelitaks ligi rohkem erasektori vahendeid investeeringuteks ma leian, et kui erasektori investeeringuid ei tule, siis me ei suuda ka midagi muuta. osa teist küsis minult ka äh, innovatsiooninõukogu kohta. mul oli eile kokkusaamine väga noorte ettevõtjatega selle kohta, kuidas seda nõukogu määratleda ning ma ütlesin neile kolme asja, mis minu meelest peaksid olema need äh, olulised tegurid. esiteks Euroopa kaubamärk, Euroopa innovatsiooni kaubamärk. me peame, nagu varem öeldud, looma nähtava brändi. ehk siis, kui keegi ütleb, et mul on innovatsiooninõukogu grant või laen, siis see ei ole mitte ainult aumärk, aga ka riskikapitalistid ja teised soovivad kohe sellesse ettevõtjasse investeerida, sest tegemist on tugeva kaubamärgiga. kui tegemist on tugeva, suure, järjepideva kaubamärgiga, siis see toimib. teiseks, mõte selle kohta, et peab olema nii-öelda alt üles lähenemine. me katsetame seda varianti VKE-de instrumendi puhul, me kuulutame välja konkursi niimoodi, et valdkonda täpselt ei määratletagi, kas olgu ta siis energeetika või bioloogia, eh, me seda välja ei ütle, vaid lihtsalt katsetame seda niimoodi avatult järgmise paari aasta jooksul. kolmandaks, eh, võtame kasutusele vestlused VKE-de instrumentide puhul. miks? sellepärast, et kui rääkida riskikapitalistidest, siis nemad ütlevad teile erasektorist, et mõttest olulisem veel on inimene ise. inimene, kes on energiline, kes tahab teha palju tööd ja isegi halvast mõttest võib tubli töö korral saada väga suure, hea tulemuse. küll aga hea mõtte puhul halb inimene ei suuda seda ellu viia. nagu ma olen varemgi öelnud, siis äh, innovatsioon seisneb mõtte Äh, nii-öelda suureks tegemisel, see peab olema selline kordaja ja kui midagi suureks teha ei suudeta, siis ei ole ka mõtetel mõtet ning just selline kordaja leidmine ongi kõige tähtsam. loodan, et koos teie abiga, seda ütleksin ka proua Toerile, ähm, kui me räägime innovatsiooninõukogu ideest, siis võin öelda, et mul on olnud mitmeid koosolekuid siin parlamendis mitmete inimestega ja suur osa teist kindlasti soovivad ähm, rohkem kaasa rääkida, need koosolekud on olnud avatud, meeldivad, me oleme lõunasöögi ajal rääkinud ning teie sisend on mulle väga oluline. Te olete sellest ka teadlikud ja tahtsin öelda, et eh, ma olen teile väga avatud niisiis, järgmisel korral, kui me teiega kohtume, äh, siis kindlasti saame kokku, tõesti, kui see info ei lekkinud, siis kahju. Ähm, siis kolleeg Rubik küsis Brexiti, ähm, selle mõjude kohta, äh, selle kohta, missugust mudelit kasutada, kahjuks sellele vastust ma anda ei oska tõesti, need sündmused on väga kurvad, ma olen oma emotsioone teiega jaganud, aga nüüd peab minema emotsioonide juurest tegude juurde. Te tõstatasite keeletehnoloogia, algoritmide ja tehisintellekti tuleviku küsimuse. ma arvan, et selles valdkonnas on oluline aru saada, et me peame tegema poliitilise otsuse. kas me tahame, et tehisintellekt akt hakkaks meid asendama või me tahame, et see täiendaks meie äh, intellekti. kõigepealt peab tegema selle otsuse ja siis saab minna järgmiste küsimuste juurde. praegu mulle aga tundub, et me vaatame nii-öelda teaduspilve ja me mõtleme, mida see teaduspilve ära suudab teha. puudu on tegelikult see, et meil võib olla palju andmeid, suured arhiivid, aga kui me neid andmeid koos kasutada ei suuda, siis me ei jõua kunagi tehisintellekti järgmise tasemeni. aga just seda peaks Euroopa suutma hästi tegema. ja nüüd härra Martani küsimus äh, Te ütlesite midagi rabavat, et innovatsioon, äh, miks ja kellele? mina ütleksin, et äh, põhi, vastus põhjusele, miks, on sellepärast, et me tahame luua töökohti ja kellele, ehk siis kõigile. ja see on see, millest ma lähtun ja tegemist on programmiga Teadus-arendustegevus, uue äh, innovatsioon kogu ühiskonnale selleks, et võidelda ebavõrdsusega, mille üleilmastumine on loonud. kui me seda teeme, siis inimesed äh, mõistavad meid ja mulle teeb väga palju valu, kui ma kuulan seda, et prototüübid on olemas, aga need on garaažis äh, tolmu all ja selline oht on olemas. ja meil on vaja rohkem investeeringuid Euroopasse, nii et ähm, aitäh igal juhul teie märkuste eest ja ma arvan, et te esitasite olulise küsimuse, kuidas teha nii, et need head äh, ideed teostuseni jõuaks, meil on vaja investeeringuid mitte ainult avalikust, aga ka erasektorist ja me peame selle nimel võitlema see peab olema ja te ütlesite, et et teadusministrid peaksid kohtuma ka eelarve või rahandusministritega ja siis proua Niibler. Um, kõigepealt, kui rääkida VKE-dest, siis me tegelikult oleme siin oma eesmärke ületamas, eesmärk oli kakskümmend protsenti, praegu oleme peaaegu kahekümne nelja protsendi juures VKE-de kaasamisel, mis on väga hea küsimus, et kui suur osakaal tuleb eh, nii-öelda põhiteadusest, siis see on keeruline küsimus. tavaliselt küsin ma seda teadusnõukogult, sellepärast et neil on eh, see teave olemas, et kui palju neil projekte on, selliseid projekte, eh, millest saavad just need projektid kui ma õigesti mäletan, siis äh, oli nõnda, et oli juba kolmkümmend neli patenti, mis on tulnud ähm, teadusnõukogu heakskiitudest, ehk siis on võimalik näha, et suur osa sellest jõuab ka päris ellu. ja siis te rääkisite üheksandast raamprogrammist, sellest, kuidas saaks äh, ühiskonda paremaks muuta. jah, mul hakkab kõneaeg otsa saama, aga kaks minutit palun veel ma leian, et üheksanda raamprogrammi puhul ma võin kindlasti siia tagasi tulla, rääkida teiega konkreetsemalt sellest, mida teha nende kolme samba puhul ning leian, et võiksime ühe koosoleku ette näha selle arutamiseks. Äh, härra Nika? ja ma võin teile ka portugali keeles vastata, äh, ütleb kõneleja aga kui rääkida transpordist, ähm, siis ähm, ma külastasin hiljuti kütuseelementide äh, keskust, mis on ühe koma kolme miljardiline projekt, komisjoni ja erasektori ühine projekt, aga nagu te ütlesite, siis kui ei ole olemas raamistikku, siis äh, see asi ei hakka toimima, sellepärast siia raamistikku ongi vaja rohkem investeerida tuleviku nimel. ning lõpetuseks, härra esimees, vastaksin veel paarile küsimusele, kõigepealt Claude'i küsimus nähtavuse kohta, et kas energiapoliitika on nähtav. ma leian, et selle nähtavuse puhul peame me seostama seda, millest me räägime. kui me näiteks ähm, nõustusime selles, et energiastrateegias peab tegema kiiremaid samme, et me vaatame elektromobiilsuse teemat, taastuvenergiaallikaid, akusid, siis ma arvan, et see kõik tuleb edasi öelda sellises keeles, millest inimesed aru saavad. miks me ei sõnasta endale sellist ülesannet, näiteks et me loome elektrilise kaubandusliku lennuki esimesena? sellisest sõnumist saavad inimesed aru ehk siis oma väited tuleb muuta millekski selliseks, millest inimesed ka aru saavad. ja kahepoolselt äh, võin teile sellest edasi rääkida ning nüüd äh, proua Toirile ütleksin, et äh, et mind vägagi puudutas teie sõnum ja te ei mõelnud seda muidugi ainult minu suunas, aga ma kuulaksin meeleldi teie soovitusi Äh, ka raportist on võimalik näha, et tegelikult soovitused muidugi jõuavad meie töösse. ja kui see nõnda ei juhtu, siis olen nõus kindlasti teile vastuseid andma. jälgin seda teemat väga lähedalt ja hoolikalt ja pingutan täiendavalt, kui see muidu nähtav ei ole. ja siis härra Freuler tänan teid küsimuse eest selle kohta, et mida peaks just järgmisena muutma. ma arvan, et kui asjad toimivad, siis ei peaks neid muutma hakkama. Ehm, ja on palju asju, mille kallale ei maksa minna, näiteks eh, põhiteaduse puhul, sest selles vallas teeme me parimat tööd. Ehm, me võime muidugi tööd panust suurendada, aga me ei peaks selle kallale minema. sama äh, Äh, näiteks partnerluste puhul, aga teatud valdkondades on vaja rohkem teha. näiteks ähm, nende innovatsiooniliikide puhul, mis lähevad Ameerika Ühendriikidesse või teistesse maailma kohtadesse. ehk siis me peame kõik need oma instrumendid omavahel seostama, need ühe innovatsiooni kaubamärgi alla tooma, aga ma olen teiega igati nõus ja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 ja see, mida me praegusel hetkel näeme, äh, just humanitaarteaduste puhul tegelikult tehakse suuri edusamme. eelmise aasta äh, Nobeli meditsiinipreemia läks ühe Hiina proua kätte, kes luges kaks tuhat aastat vana äh, luuletust ja leiutas malaaria ravimi ehk siis selline teaduste sidumine omavahel on väga oluline ja nüüd te rääkisite kaitsekulutustest, siis eh, seda teemat ei tohiks Horisont kahe tuhande kahekümnega segi ajada, kaitse peaks jääma eraldi valdkonnaks. Madam Mu-, Madam Selmudi, very good. proua Moody Te rääkisite sellest killustumisest, selle vastuse tegelikult andsin juba ka varem. jah, on vaja rohkem interdistsiplinaarset tööd teha, sealhulgas peab kaasama ka sotsiaalteadusi. tekib näiteks küsimus, kuidas teha nii, et äh, arstiteaduse üliõpilased õpiksid ka sotsiaalteadusi. me peame see oma ülikoolides sellised võimalused looma, süsteemi on vaja kuidagi muuta. ning nagu te ütlesite, siis me peame kodanikega paremini suhtlema. ütlesin ka seda varem ühes vastuses ja nüüd on mul tõesti aeg otsa saanud, härra Kolitšek, tänan teid ka teie kommentaaride eest, loodan, et ma suurt osa kommentaaridest ei unustanud, aga kui te soovite, siis võin teile pärast veel kahepoolselt vastata. The... suur tänu teile, volinik, suurepärased vastused, aga halb uudis teile on see, et eh, proua Pjankovska peab ukse taga siin ootama mõned minutid, võib-olla isegi kümme. aga no olgu, kogu eh, rambivalgus läks teile, nii et suur tänu!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 Dear friends, ladies and gentlemen, let me welcome. head sõbrad, daamid ja härrad. tahaksin öelda siin tere tulemast Elisabetta Pienkovskale, volinikule, kes vastutab siseturutööstuse, ettevõtluse ja VKE-de eest. struktureeritud dialoog on toimumas ja oluline on öelda, et räägime täna siin teie äh, osast, äh, mis puudutab äh, komisjoni tööprogrammi kaks tuhat kaheksateist. ja vaatame üle ka tööprogrammi kaks aastaks kaks tuhat kaheksateist ja tahaksin rõhutada, et komisjon on just teinud ettepaneku programmi loomiseks, mis puudutab Euroopa kaitsetööstuse arengut. Teie olete selle peamiseks toetajaks ja kaheksateist kuni kakskümmend aastateks olete selle ette näinud, nagu ma aru saan, siis viissada miljonit euro, eurot on see väärt. ja praegu oleme jõudnud ka Galileo Copernicuse kosmeprogrammide keskpaika. tahaksime rohkem infot selle kohta. ning ka programmide tuleviku äh, mõttes perspektiivi teada ning ka tööstuspoliitika meetmete kohta ja VKE-de kohta. see oleks väga huvitav meie liikmete jaoks. nii et äh, siis proua, teil on sõna. Thank you very much uh,, chairman, honorable member. suur tänu teile, esimees, austatud parlamendiliikmed suur heameel on teie ees olla. ma ei ole muidugi kõige parema tervise juures, äh, aga ma ei tahtnud teile pettumust valmistada, niisiis tulin ikkagi mõned sõnad üldisemalt, äh, mida me komisjonis teeme ja siis keskendun kolmele konkreetsemale sektorile, mille kallal oleme töötanud väga intensiivselt viimaste kuude jooksul, nii nagu Äh, härra esimees siin juba mainis, siis äh, kosmose ja autotööstuse osas just eriti. muidugi me näeme seda, et majandus paraneb, aga ärgem jäägem loorberite puhkama ja seetõttu meie We, we need to provide a supportive uh, framework both for businesses and nii et meil on vaja toetada nii kodanikke kui ka tööstust, ettevõtteid. hiljuti, nagu ilmselt mainisite, siis komisjon võttis vastu sotsiaalse dimensiooni arendamiseks eh, oma positsiooni, eh, dokumendi. meie kaitseme Euroopat ka erinevate ebaõiglaste kaubanduspraktikate eest, ükskõik, kas me räägime terasest või muust töötame ka selle kallal, et investeeringute rahastamine oleks olemas ja tagatud ettevõtetele, kes seda vajavad, näiteks uus Euroopa riskikapitali fondide fond, mis on üsna pea töös, siis töötame ka oskuste kallal ja oma uute oskuste kallal samuti. ja nüüd püüame ka parandada ühtse turu toimimist pärast teenuste paketti ja äh, vastavuse paketti pärast suve ootame, et võtame vastu ka äh, kõikehõlmava kaupade paketi ja siis töötame loomulikult ka oma laiendamise ja iduettevõtete algatamise, algatuste kallal aga ka üksikutest sektoritest teeme kaasa, nii et ma tahaksin anda teile väikese ülevaate sellest, mis on olnud viimased äh, arengud nendes kolmes valdkonnas, mida ma mainisin ennem. alustame kosmose äh, küsimustega. eelmise aasta novembris esitasin meie kosmosestrateegia, esimene kõikehõlmav kosmosestrateegia Euroopa jaoks. ja mul on hea meel, et see toob juba endaga ka tulemusi. nii Copernicus kui Galileo, kaks äh, programmi toimivad ja seda töö, tööstus juba kasutab ka avalikud võimud ja üksikud kodanikud. eeloleval aastal eh, töötame selle kallal, et turuosa suurendada eh, ja kosmosesektori iduettevõtteid, mis on ka tähtis, aga kõik need on tähtsad, samuti uued prioriteedid eh, Galileo ja Kopernikuse jaoks, mis puudutab kliimamuutusi ning ka kaitseküsimusi ja kliimamuutuste vallas me igal juhul saame olla üleilmselt juhtrollis. räägin kes-, kaitse- ja julgeoleku küsimustest hiljem. edasi, eh, seire ja liikumise jälgimine eh, läbi kosmose ning KOVSAT.com eh, õiguslik algatus ning nutika strateegia, mis puudutab Euroopa autonoomset ligipääsu kosmosele. meil on vaja loomulikult siin Ariane kuus ja Vega C-d selle jaoks siis on vaja kindlasti ka eh, juhtimise ja haldusküsimusi parandada. see tähendab, nagu ikka, teeme asju koos. ning ma tunnustan eh, komisjoni toetust, siis parlamendikomisjoni toetust sellele strateegiale. Eh, see on hästi käima läinud ja ma arvan, et tegelikult me näeme aasta jooksul tulemusi veel ja veel. ning proua Kreeli raporti lõppeelnõu oli ka meie jaoks väga abiks. aga järgmisteks kuudeks on mul vaja teie äh, toetust selleks, et äh, strateegiat saaks rakendada, eriti muidugi pean silmas eelarvet. olgem ausad ja õiglased, siin me saame ainult oma ambitsioonikaid eesmärke täita siis, kui meil on selle jaoks olemas vajalikud rahalised vahendid siis on meil ka kosmoseprogrammi keskpika perspektiivi vahehinnang jõudmas kätte äh, ja ma tahaksin järgmisena äh, tulla järgmiste sektorite juurde. viimaste kuude jooksul igapäevaselt olen tegelenud sellega. Äh, kaitseküsimused. oleme jõudnud pöördepunkti kaks kuud kaks nädalat tagasi võtsime vastu kaitsepaketi, millel on kolm olulist äh, elementi. esiteks Euroopa kaitsesektori analüüsidokument, strateegiline dokument, mille eesmärk on analüüsi ja arutelu õhutada kaitsekoostöö osas Euroopas. teine dokument selles paketis oli teatis, mis puudutab Euroopa Kaitsefondi. alustasime eelmisel aastal sellega ja selle teatisega oleme rohkem detaile toonud välja, mis puudutab äh, ka see fondi toimimist, äh, prioriteete ja muud. ja viimane asi, millele tahaksin keskenduda täna, on meie kaitsefondi määrus, mis loob äh, Euroopa kaitsetööstuse arenguprogrammi viissada miljonit eurot kahe aasta peale on selleks ette nähtud. selle perspektiivi viimasteks aastateks üheksateist ja kakskümmend samal päeval, kui võtsime vastu terve paketi, mis puudutas kaitsefondi, siis äh, tulid ka esimesed äh, äh, ettevalmistavad tegevused kaitseuuringute jaoks, siin on taotluste vool, voor avatud ja siis hakkame valima projekte. see loomulikult viib ka sinnani, et Äh, selleks eraldi ette nähtud äh, kaitseprogramm hakkab toimima aasta pärast. edasi tahaksin veidikene detailsemalt rääkida Euroopa kaitsetööstuse arengust. see on täiesti uus meie praeguses paketis. esimest korda oleme selle programmi ette pannud kaitse äh, jaoks ja see on Euroopa Liidu jaoks väga suureks läbimurdeks, komisjoni jaoks samuti eesmärk on toetada meie kaitsetööstuse konkurentsivõimet ja sellepärast valisimegi õiguslikuks aluseks äh, sada seitsekümmend kolm artikli, mis puudutab siis äh, tööstuse konkurentsivõimet. see on väga oluline, sellepärast et praegu mõtleme me niimoodi, et kui me tahame mõelda Kaitseliidust pikas perspektiivis, siis peab meil olema ka strateegiliselt autonoomia selles vallas Euroopas et meil oleks strateegiline autonoomia, aga selleks on vaja tugevat ja konkurentsivõimelist äh, kaitsetööstusbaasi, tugevat kaitsetööstust seega Euroopas. ja selle programmi osana olemegi teinud äh, siis vastava sisulise ettepaneku. mis puudutab äh, seda kohandusala, siis see kaasab prototüübi osa. aga eile arutasime me seda ka oma partneritega ja võib-olla me võiksime kirjeldada seda kui arenemisfaasi. see on see koht, kus riskid on kõige rohkem olemas ja näha. Euroopa Liidu eelarve kasutamise eesmärk on riski vähendada ja koostööle kutsuda ja kallutada. ajakava kohta siis on see aastateks kaks tuhat üheksateist ja kakskümmend, nagu ma ütlesin see on muidugi nagu proovi- või katsefaas, enne kui me täisjõulise programmiga läheme edasi aasta kaks tuhat kakskümmend ja hiljem. siis sekkumisvõimalused. meie kaasfinantseering on grantide läbi, kakskümmend protsenti kogu kuludest on kaasinvesteeringuna meie poolt, ülejäänud pannakse liikmesriikide poolt. aga mis on olulisem, aga ka raskem, on see, et me palume liikmesriikidel Eh, ühtselt teha hanket nende projektide jaoks, peab olema vähemalt kolm ettevõtet ja vähemalt kaks liikmesriiki, kes selliseid projekte saavad siis taotlustena esitada. me ei hakka dubleerima tänast eh, institutsionaalset raamistikku, vaid meie eesmärk on selle uurimistegevusega juba toetuda nendele, mis täna on olemas, näiteks Euroopa Kaitseamet, agentuur, aga Euroopa Liidu raha tuleb ikka alati kohustustega koos ning eh, eesmärk on loomulikult Kaitseagentuuril juhtida ja kasutada mõistlikult Euroopa Liidu vahendeid. siis geograafilise tasakaalu jaoks, mis on minu arust selle programmi edukuse võti, luga, lubage mul selgelt öelda, et Äh, see programm ei ole mitte ainult suure tööstuse jaoks ja suurtele liikmesriikidele sihitud. me kindlasti ei ütle, et see tasakaal peab olema äh, viidud äh, kuni viimase piirini, aga me ütleme ja julgustame, et liikmesriigid erinevatest paikadest võtaksid osa niimoodi, et äh, VKE-d saaksid äh, kaasa lüüa ning meil oleks olemas ka potentsiaalne kolmas sammas Euroopa kaitsekoostööks. ning sellepärast oleme me ka osa sellest eelarvest ette näinud VKE-dele. loomulikult äh, sõltub see ikka alati ka nendest projektidest, mille kaasrahastamist käib jutt. ja siis see viissada miljonit eelarvevahendeid, mis meil on see on äh, tekitanud mitmeid küsimusi. ma tahan rõhutada, et äh, meil oli väga vähe äh, liikumisruumi või manööverdamisruumi selles eelarves, Euroopa Liidu eelarve raamis. aga kui me tahame, et meid võetaks kaitsekoostöö küsimustes tõsiselt, siis meil on vaja selleks eraldada oluline arv raha oluline summa raha ja me peame ka oluliste programmide jaoks selle ette nägema. nagu teate, siis me oleme töötanud mõned kuud, no kindlasti mitte rohkem kui aasta. ja meil on selle eelarve raamistikus äh, mõned äh, ettepanekud me oleme pannud seal need vahendid kokku väga hoolikalt, oleme kasutanud ära täna olemasolevaid eelarvevahendeid ja neid kokku sidunud ning me äh, seisame selle eest, et ükski programm ei viibiks ning et tulevik ei oleks mõjutatud. lisaks oleme me teinud ettepaneku, nii nagu ka teadus- ja uurimistegevusega, et me suurendaksime selle programmi eelarvestamist iga-aastaselt üks miljon eurot järgmise mitmeaastase finantsraamistiku järgi. nii et äh, enneolematu ja kiire samm meie poolt ja nüüd kaasotsustusmenetluse protsessis eh, kaasõigusandjad peaksid sellesama ambitsioonikuga kaasas käima. kui me tahaksime, et see programm toimiks eh, aastal kaks tuhat üheksateist algusest, siis on meil vaja poliitilist kokkulepet aga loomulikult see tähendab ka seda, et neil oleksid head programmid äh, liikmesriikide poolt, seda kõike järgmise aasta algusest juba. Äh, samas ma tean, et see on ambitsioonikas, aga mitte ükski liikmesriik sellele vastu ei olnud ja ka kaitseküsimused äh, mõjutavad Euroopa Liitu tugevalt, usun ma. on tähtis, et selle dokumendiga mindaks edasi ja kokkulepetele jõutaks ka kiiresti ma olen kutsunud üles nii ministreid, äh, kes nõukogusse kogunevad käesoleval nädalal ning ka äh, kõiki teisi. oluline on see, et uurimised ja arenguprogrammide äh, esimesed sammud on pilootprojekti faasis. praegu kontrollime me Euroopa Liidu rahastamise lisandväärtust selles sektoris. oluline on ka haldus ja reeglite küsimus äh, läbi arutada, äh, mis puudutab järgmist mitmeaastast finantsraamistikku. ning niimoodi me testime ka, milline on Euroopa institutsioonide struktuurid, kas need peavad vastu, selleks et läbi rääkida ja lõpuks siis kokku leppida äh, sellise ambitsioonikusega kaitsekavades. autotööstus äh, Kear kaks tuhat kolmkümmend kõrgetasemeline töörühm lõpetab oma töö, oktoobris võetakse vastu raport, mille eesmärk on tulevikuks teha ettepanekuid, millised võiksid olla poliitikad. see tähendab, et äh, väga automaatset ja ühendatud äh, sõidukit äh, nullemissioonidega on see, mida me ootame. kui me vaatame juhita autode poole, siis siin on palju, palju veel ära teha. ilmselt ei ole ühiskond selleks valmis aga see on asi kindlasti, mis tehnoloogial on võimalik meile pakkuda tulevikus ja ilmselt tulevad konkreetsemad ideed aastani kaks tuhat kolmkümmend. kuna see on kõik tulevikumuusika, siis ma tulen ettepanekutega konkreetsemalt välja kuni aastani kaks tuhat kolmkümmend teie ette varsti emissioonivabade autode puhul ähm, siin on inimeste heakskiit äh, aina suurem selles osas, me peame edasi minema Euroopas selles osas kui, nii kiiresti kui võimalik. aga selle jaoks on kindlasti vaja äh, paraneda emissioonide skandaalist ja vaadata, kuidas see mõjutab nii tarbijaid kui ka tööstust. ma arvan, et pikaajalised mõjud on veelgi hullemad. mis puudutab äh, diiseltoitega äh, sõidukeid, siis äh, siin on vaja tulevikus veel rohkem ära teha. kindlasti ei tohiks me ära võtta võimalust tööstusel investeerida emissioonivabadesse sõidukitesse. ja kutsun üles äh, lämmastikoksiidi emissioonide vähendamist äh, tööstuse poolt ja kui diislit tahetakse alal hoida tööstuse poolt, siis peab tööstus ise midagi ette võtma. me ei ole üldiselt nende tegevusega siiamaani väga rahul. ja lõpetuseks, aga mitte vähem tähtsana tahaksin öelda, et kuna arutelud eelmisel nädalal olid head Strasbourgis, siis meie kõikehõlmav ühtne strateegia Euroopa tööstuse jaoks on olemas. paljud on teist juba seda nõudnud. tahtsin tänada proua Toiat tema küsimuse eest, mis selle debatti käivitas me oleme võtnud vastu mitmeid strateegiaid, mis keskenduvad äh, ühtsele turule, digitaalsele ühtsele turule, energia äh, ja kapitaliturgude liidule, samuti äh, paremale õigusandlusele ja nii edasi. ma ei taha kõike hakata kordama, mida olen juba öelnud, aga ma saan aru, et olete kõikehõlmava ja sidusa strateegia nõudjad, olen seda öelnud ma ise toetan ühte kõikehõlmavat äh, strateegiat. ma tean, et mandaadi lõpuni me ilmselt saame sellega hakkama. mis puudutab äh, horisontaalset koostööd, siis tõesti, tööstusperspektiiv tuleb sisestada kõikide meie dokumentidesse. meil on head teadmised, hea algus, head andmed, äh, head koostöövõimalused kõikide sidusrühmadega. aga jällegi teie abi on vaja ja ma loodan teile. võtan kokku, öeldes, mida on vaja teise mandaadi jooksul teha, kahe poole aasta jooksul, on see, et me tõesti täidaksime need ettepanekud, meil on olemas paketid ja strateegiad ja nagu ma ütlesin, ka kosmosestrateegia isegi juba toodab tulemusi, aga äh, rakendamist on vaja. Pole mõtet rääkida siin ühtsest turust ja selle vajadustest äh, igas ettepanekus. ei ole mõtet äh, rääkida siin jõustamisest, aga siis anda alla ja teha vähikäiku, kui kellegi huvid domineerima hakkavad me peame kasutama koos seda kahte ja poolt aastat, mis meil on, selleks, et eh, heade eh, strateegiate ellukandmist luua ja vabandan, et läksin ka ennast üle, ütleb kõneleja. suur tänu, lugupeetud volinik, aitäh selle ettekande eest, mis puudutas tulevikuperspektiive. ja sealt saime teada ka mõningat infot, mis puudutab komisjoni kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta töökava ja nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad. kõigepealt härra Karins äh, Rahvapartei nimel. suur tänu, esimees, suur tänu, volinik. see oli väga huvitav kui vaadata ajalugu, mis on seotud kaitsetööstust, ja sõjaväelisi vajadusi, siis äh, tihtipeale on see innustanud äh, teadustegevust ja innovatsiooni. ma ei räägi mitte ainult äh, teatud olukordadest, mis on ohus, on määratlenud heaolu, aga mõned tehnoloogiad on kasutusele võetud ka selleks, et tsiviilühiskond äh, sellest kasu saaks äh, ja kus on väga palju raha võimalik teenida, mõtlen oma kogemusele ülikool, üliõpilasena, mis puudutas häältuvastustehnoloogiat, mida rahastas USA valitsus. nüüd on see Siri selle nimeks ja kõik mõtlevad, see on väga tore, aga algselt eh, ei rahastanud seda mitte Euroopa, vaid USA ja on viimane aeg, et Euroopa mõistaks, et selleks, et meie tööstust ja majandust aidata tõhusamalt äh, USA-ga konkureerida, on meil vaja palju teha, rahastada teadusarendust mitte ainult ähm, kosmoses, mis on loomulikult suurepärane, aga ka kaitsevaldkonnas ja see on tõesti hea suund, kuhu liikuda. see oli minupoolne märkus, nüüd on mul ka küsimus, mis puutub autotööstust jah, tegemist on väga asjakohase teemaga, see on oluline, rääkisite tulevasest äh, juhi, tulevikuperspektiivist, ähm, nullheitega autodest, juhita autodest ja mitmetest valdkondadest, kuhu, mis suunas me liigume, aga me teame, et Euroopa autotööstus müüb jätkuvalt ja toodab palju sõidukeid, mis kasutavad sisepõlemis äh, mootorid, diiselid, kus Euroopa on esirinnas ja me kõik teame, et diisel töötati Euroopas välja reisijate veo tarbeks äh, seoses meie kliimaeesmärkidega CO2 heitmeid vähendada skandaal aga on äh, paljastunud ja on loomulikult üksikuid ettevõtteid äh, ja tegevusi, mis, kus on lihtsalt külma närviga või selle lähedaselt Euroopa seadust rikutud samas on meil liikmesriikide järelevalve tüübikinnitused, äh, mis on äh, äh, maha jäänud ja minu küsimus puudutab seda, et kuidas et kui komisjon on see, kes peab valvama olukorra üle, siis mis ja millal komisjoni töös muutub selleks, et tagada, et liikmesriigid tegelikult ka nendest standarditest, vajalikest standarditest kinni peaksid? ma olin samuti osaline selles erikomisjonis, mis puudutas süsinikuheidet ja liikmesriikide ja komisjoni roll liikmesriikide järelevalve üle on väga oluline. ja ütlen seda sellepärast, et on vajalik säilitada avalikkuse usaldus, sest autotööstus on Euroopa majanduse oluline hooandja ka ekspordivaldkonnas ja loomulikult tegemist on valdkonnaga, kus toimub väga palju innovatsiooni, äh, juhita sõidukid ja mitmed teised. mida siis tehakse järelevalve osas selleks, et taastada Euroopa ja maailma tarbijate poolt? suur tänu, proua Toia, sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh, volinik ma ei taha rääkida kaitsevaldkonnast, kuigi ma tean, et tegemist on olulise programmiga, millel on ka tsiviilperspektiivi, see on väga huvitav, aga sellest ma praegu ei räägi. samas aga see, mis puudutab digitehnoloogiat ja härra Pipikoferiga olema selles valdkonnas töötanud ja see mõjutab ka minu oma riiki, loomulikult ka Prantsusmaad ja Saksamaad, mis oli üks esimesi, kus nullplaanid tehti me oleme näinud, et teatud valdkonnas on olnud palju äh, kõrvalharusid ja osa programmist on keskendunud ka VKE-dele, paljude äh, kohta ei teata, milline on see samm, mida on vaja astuda selleks, et digitaliseerumise suunas liikuda ja uusi tehnoloogiaid hallata. ärimudelid äh, mu-, kindlasti muutuvad selle tõttu. mida me saame teha selleks, et luua seda olukorda, näiteks need äh, loovkeskused, kompet-, kompetentsikeskused, äh, mida me saame teha, et neid koordineerida äh, nende ideede osas, VKE-d, mikroettevõtted, kellel on väga oluline roll täita meie mandril, neil peab olema võimalus äh, saada aimu uutest kasutusvõimalustest, meil on vaja järeltegevusi ja toetust meie tööstusele ja me ei saa seda jätta ainult liikmesriikide toimetada. ma olen veendunud, et isegi kui meil on kakskümmend seitse head nullmäära plaani, siis ei looks kindlasti mandri ülest lisandväärtust Euroopale, seega on väga palju võimalik võita sellest, et toetada ja tuvastada neid keskusi ja oskusi minu teine märkus, ma arvan, et me peame keskenduma, paljud äh, programmid räägivad tööstusest, aga meil on vaja otsest ja kaudset toetust meil on vaja kõikehõlmav lähenev, kus ka teised äh, programmid toetavad äh, tööstust. digitaliseerumine loomulikult mõjutab seda innovatsioon, teadusarendus me kutsume alati komisjoni üles keskenduma selleks, et äh, nad oma jõupingutused äh, liidaksid, julgustaks teadus-arendustegevust, millest kõik kasu lõikaksid ja samuti võimaldaks äh, osadel tööstusharudel mu muutuda loomulikult me peame seda tegema, silmas pidada positiivset muutust, energia allikate muutumine, toote kvaliteet, teenuste kvaliteet, kõik see on oluline. sellepärast, et tööstus lööb ka, loob ka te uusi teenuseid, meil on vaja tööstuspoliitikat, mis võib-olla muutub sekkuvamaks ja, ja mõjutab ka teisi poliitikavaldkondi. see peaks äh, kogu valdkonda toetama, eriti aitäh! ECR-i nimel härra Tošenovski. Já se v prvé řadě omlouvám, že jsem nestihl začátek vašeho vystoupení. Suur tänu. Ma ei kuulnud ära teie sissejuhatavat sõnavõttu, küll vabandab kõneleja, aga ütleb, et tal on siin tõesti väga palju tööd siin parlamendis. nüüd selle põhjal, mida ma kuulsin ja saan aru, on äh, Galileo äh, programm nüüd jõudnud rakendusfaasi tõesti ja ma olen täiesti veendunud, et see saab olema meie lipulaev projektiks, mis Euroopa, äh, Euroopal võimaldab olla tehnoloogia arengu äh, number üheks ning globaalset navigatsioonisüsteemi Euroopa poolt oluliselt mõjutada ma saan aru, et personaliprobleemid on äh, lahendamist vajanud ja vajavad ning samuti rahastamise omad. aga üks küsimus ja see küsimus on vastusena või reaktsioonina sellele, mida teie ütlesite kiirete üleminekute ja suurte ambitsioonide osas, mis autotööstusel on suur surve on niivõrd kiiresti kui võimalik juhida autode kasutamisele üle minna. see on tulevikutehnoloogia, aga teisest küljest minu küsimus on järgmine. võib-olla äkki oleme liiga kiires kontekstis läinud edasi ja kardame, et mustad keskkonda saastavad autod äh, Äh, neid kasutatakse ikkagi edasi. ja samas on aga olemas juba vesiniku toel sõitvaid autosid ja elektriautosid. ja loomulikult elektriautode mm, osas on ka suur küsimärk, kuidas näiteks nende akusid keskkonna mittekahjustavalt ümber töödelda ja nii edasi. ja nüüd minu küsimus kõlab, ütleb kõneleja kas me äkki ei lähe liiga kiiresti edasi minna? kas see hoopis ei too kaasa äh, protsessi vähikäiku, sellepärast et need ultramoodsad autod on liiga kallid ja need ei ole seetõttu inimestele kättesaadavad. ja auto, uusi autosid äh, seetõttu ei osteta niivõrd kiiresti, kui me ootame sest et tegelikult väikeste ettevõtete poolt toodetud autosid ei ole Euroopa tänavatel väga palju. ning äh, keskkonda saastavad autod sõidavad tänavatel kiiremini selle või rohkem, sellepärast et uusi ei jaksa keegi endale lubada. nüüd härra Püütikohver Roheliste nimel, palun. Thank you suur tänu, esimees, suur tänu, volinik, et olete siia meie ette tulnud ja tutvustanud meile oma tööd ja plaane. Te tänasite meid teie strateegia toetamisest, ma võin teile kinnitada, et siin komisjonis on eriti suur äh, isu selleks, et teid toetada veelgi rohkem, kui oleks rohkem strateegilist lähenemist. Te teate, et äh, ettevõtjad, äh, ametiühingud ja mitmed kolleegid siin kojas on tugevalt survestanud liikumist Äh, suurema keskendumise suunas, mitte ainult teie tööga, aga komisjoni äh, tööle terviklikumalt äh, tööstusvaldkonnas, mis ei puuduta mitte ainult siseprioriteete, aga ka seda, et rahvusvaheline konkurents areneb sellisel viisil, et see sunnib meid tõesti sellele keskenduma ja ma kuulsin, mida te ütlesite ja ma olen nõus selle avaldusega, et on vajalik äh, peidetud huvisid äh, käsitleda igas viisil. me peame kaitsma oma tööstust mõningate nende peidetud huvide eest, mis pakuvad ennast välja justkui tööstuse eestkõnelejad, samas kui tegelikult nad tööstuse tupikusse viivad mina arvan, et on mõned teemad, mis on alati olnud äh, meie prioriteetideks siin komisjonis, näiteks VKE-d äh, valdkond. me peame äh, välise otseinvesteeringute rolli arvesse võtma, te olete sellele viidanud. me peame rõhutama alati, et konkurentsivõime ja jätkusuutlikkus on kaksikud, kes käivad käsikäes me peame samuti äh, räägime sellest, et tööstuspoliitika peab kaubanduspoliitikaga sidet hoidma, mitte ainult olema kaubanduspoliitika jätk ja kindlasti peame me konkurentsiõigust käsitlema. üks konkreetne märkus, mis puudutab kaitsetööstust, äh, mille osas olete palju tööd teinud. minu arvates on see töö oluline, me toetame seda aga ühes valdkonnas äh, komisjoni äh, lähenemine liiga ettevaatlik. viiesaja miljoni kulutamine võimekustele aastas, iga-aastaselt on äh, midagi, mis ei ole võrreldav rahaga, mida me suudaksime kokku hoida, kui me jõustaksime tugevamat koostööd komisjon ise on öelnud, et kakskümmend viis kuni sada miljardit aastas võiks olla säästu, kui oleks rohkem koostööd. ja ma arvan, et me peaksime rõhutama äh, avaliku äh, hangete direktiivi kahe tuhande üheksandast aastast, mis annaks meile väga palju usaldust ja ma tõesti küsin, kas me oleme õigeid prioriteete arvesse võtnud, aga seda võib hiljem detailsemalt käsitleda. suur tänu, esimees! aitäh, kolleeg! järgmisena kolleeg Korlitšek äh, kuue nimel. Děkuji, tak tentokrát jsem to snad zvládnul nalevo. Ehm. Suur tänu! Istusin nüüd ümber. Suur tänu, volinik, teile sissejuhatava sõnavõtu eest mina samamoodi nagu kolleeg Tašovski tahaksin küsida Galileo programmi kohta. Galileo programm ju töötab, satelliidid on juba äh, tegutsemas ja nüüd kõik organisatsioonid, kes peaksid sellega tegelema, ütlesid äh, jah. programm on tõesti ohu sisse saanud ja siin äh, palun ma äh, teie abi, tegemist ei ole mingisuguse lihtsa labida liigutamisega, kvalifitseeritud tööjõud äh, tegutseb ja see programm on kõikidele Euroopa Liidu riikidele huvitav. teiseks, milliseid meetmeid tahate võtta selle jaoks, et kaitsta Euroopa Liidu turgu? kuidas te tahate meid muuta nii paindlikuks nagu näiteks Ameerika Ühendriigid, et kui mingi probleem on tekkimas või tekkinud, äh, on võimalik kiiresti tegutseda. edasi Euroopa kosmosestrateegia, hästi õnnestunud, suurepärane lausa. Euroopa kaitseprogramm. olen rääkinud äh, Tšehhi kaitsetööstuse esindajatega ja nemad ütlesid, et me kardame, et see, eh, need asjad on ainult Euroopa Liidude jaoks, väikestele riikidele ei jää kaitsetööstusest eh, midagi järele. ja siis Euroopa tööstus algab eh, sulatusahjust, sulatusahjust, kuhu on võimalik panna metalli ja klaasi ja ahju on vaja ka selleks, et äh, et materjale töödelda. ja see kehtib tegelikult kogu tööstuse jaoks, isegi autotööstuse jaoks, aitäh. suur tänu. proua Anbremt järgmisena, palun. aitäh, esimees, lugupeetud volinik, aitäh, et olete siia tulnud. kuigi te ei ole sada protsenti tervise juures, aitäh selle eest tahaksin teha mõned märkused, mis puudutavad äh, autotööstust, äh, nagu minult äh, võite oodatagi. juba öeldi, et uurimiskomisjonis ja ütlesite ka ise seda, et tegemist oli silmapaistvalt hea tulemusega, mis sai enamuse toetuse siin parlamendis ja ma arvan ja vaatan siin ka esimehe poole, et see komisjon ju enam ei ist-, ei eksisteeri, aga see, me peame tagama selle, et see, mida seal hääletasime, ei jääks ainult paberile, sest paljud pingutasid pikka aega, terve aasta. meil on vaja teha enam, me peame ellu viima selle, mida me oleme otsustanud ja mida me hääletasime. ja te olete esimene volinik, kes seda teeb, kes äh, selle komisjoni soovitusi ellu viib ja sellega seoses on mul kolm küsimust või märkust. esimene puudutab äh, vastavustegurit ja see, mida me, mitte uurimiskomisjonis, on see, mida me varem hääletasime, see on häbiväärne, mis võimaldab tööstusel veelgi kolm aastat saja kümne protsendi võrra ületada euro kuus norme nagu me teame, tehniliselt on täiesti teostatav äh, selle normi täitmine. varasemalt viitasite ja mitmed teised on seda ka öelnud, et me peame seda läbi vaatama ja kaks tuhat seitseteist peaks olema aasta, kus me sellega tegeleme. ja minu küsimus loomulikult on, kus me hetkel oleme, kas te teete ettepaneku selleks, et seda muuta? järgmised kaks teemat on omavahel väga tihedalt seotud ja ka sellega, mis te ütlesite oma sissejuhatuses, ma pean nentima, et ma ei saa nõustuda teiega, et meil on vaja rohkem vabatahtlikku samme edasi selles valdkonnas. jah, kahjuks oleme näinud, et äh, selles valdkonnas ei suudeta öö, äh, seadusnorme täita ma ei ole nii veendunud, et vabatahtlikud normid on lahenduseks selleks, et edasi liikuda. ja esimene asi, mis me peame tegema ja seda käsitlesime ka me oma raportis, on sisse tuua järgmine ehk siis euro seitse variant ja tahaksin siin ühe väite selle kohta öelda. kaks tuhat kakskümmend kolm aastaks USA ja Hiina Äh, omavad äh, ambitsioonikamaid norme kui meie ja mitte ainult keskkonna valdkonnast, aga ka selles osas, mis puudutab meie tööstuse huvisid, seal on vaja sama palju võrdseid äh, tingimusi nagu ka mujal, meil on vaja Euro seitset ja minu arvates, proua volinik, on oluline, et teie teeksite uue ettepaneku selle kohta ja kindlasti leiate parlamendilt laialdase toetuse sellele, kui arvesse võtate meie komisjoni raportit. ja lõpetuseks need nullheitmed, viitasite sellele, ütles, viitasite vabatahtlikele, aga loodetavasti äh, on meil uus CO2 äh, määrus äh, sügisel, äh, mis on osa mobiilsuspaketist ja tuleb ka ettepanek ja kindlasti peaks olema tegemist vabatahtlike normidega, vaid kohustusliku normi, normiga null heitmega sõidukid, nii nagu on Californias, selleks, et meie tööstust õiges suunas survestada ja et oleks palju rohkem elektrisõidukeid turul. kas te toetate seda? suur tänu, härra Mattan, järgmiseks palun. aitäh, esimees. tere tulemast volinikule, aitäh, et olete siia tulnud. üks küsimus, mis kindlasti ei ole lihtne eile, üleeile äh, Inta komisjonis hääletasime lepet, mis puudutas äh, dumpinguvastaseid meetmeid, kuidas ebaõiglase konkurentsiga võidelda ja minu arvates äh, saavutasime hea kompromissi, sest sai enamuse laialdase toetuse. kas te toetate seda teksti, sest ma tean, et kui kolmepoolsed läbirääkimised hakkavad, kus toetatakse tugevat tööstust, need on need, kes üritavad ka parlamendi seisukohta leevendada ja lõppude lõpuks on meil liiga palju tööstuse kaitsevahendeid ja kas teie plaanite meiega koos seda toetada, mis me hindakomisjonis hääletasime? ITRE selle komisjoni nimel tegime me seda tööd ja teine küsimus kas te aitate äh, proua Vestagerit veenda selleks, et ümber määratleda selle, mis on see asjakohane turg, sest kui me iga kord takistame Euroopa tšempionide teket, ma ei tea, kas on väga, te olete kõik ju väga intelligentsed ja me teame, et konkurents on äh, üleilmne, aga alati on justkui komisjonis üllatatud, et äh, meie ettevõtted on teatud raskes olukorras samas kui hiinlased omavad enam kui viitekümmet protsenti turust, aga siis midagi ei tehta. kuidas meil oleks võimalik uusi tööstusi toetada, see on oluline, on vaja stabiliseerida ja tagada olemasolev tööstus. ja lõpetuseks see, mida Katlin ütles, äh, nullheitmega tööstus, kas me seda tahame või mitte, siis CO2 hind Äh, suureneb ja suureneb kiiresti, kas viiekümne, viieteistkümne aasta pärast, seda ma ei tea, aga selge on see, et nii see läheb ja seda parem. kas te arvate, et tänapäeval ETS-i reformi kaudu oleme toetanud vahendeid, mis investeeringut toetavad ja äh, eelneva äh, volinikuga siin nagu Moedasega rääkisime sellest, et kui me Eh, saaksime investeerida väga palju teadusarendusse, aga samas näiteks eh, elektriautode eh, akud toodetakse mujal, kuidas tööstuse arengut toetada, kuidas tagada innovatsiooni toimimine ja kooskõla sellega, et, et luua mingit lisandväärtust, aitäh! aitäh! järgmisele kolleeg Turmes. aitäh, lugupeetud volinik. ma pean nentima, et Dieselgate'i eh, osas oli teil väga tõsine õppetund. ma mäletan, kui te tulite esimest korda volinikuks saite, siis te ei mõistnud seda pettuse ulatust, aga nüüd olete te meile aidanud ära teha midagi, mida varem aset ei leidnud ja Saksamaa jäi vähemusse äh, olulises nõukogus ja see on väga hea, aga praegusel hetkel on meil vaja teha kahte. ühest küljest komisjonil on keskne roll turujärelevalve osas mina olen silma peal hoidnud äh, olukorral juba aastaid ja mina olen kuulnud, et äh, praegusel hetkel äh, nende olukord halveneb, aga samas kollektiivselt me suudame turu järelevalve osas ähm, olukorda parandada, aga kas saate kinnitada, et need viimased halvad juhtimiskogemused kas olete rääkinud kolleeg Navratšitšiga, rääkinud sellest, et seda olukorda muuta ja esiteks ja teiseks akude küsimus. kolmkümmend viis kuni nelikümmend protsenti äh, majandus, äh, auto väärtusest puudutab akut. Aasia domineerib ja me ei ole kuhugi jõudnud äh, juhita sõidukite osas Saksamaa vähemalt äh, tegi jõupingutusi, et Nokia varasemaid kaarte osta, vähemalt on kuhugi äh, liigutud, aga akude küsimuses, kui me järgmistel kuudel ei suuda käivitada konsortsiumi äh, oluliste autotootjate vahel, Jumiku ja kes on viimased akude tootjad, siis me tõesti kaotame meil on vaja tagatakude tootmine Euroopas, mida komisjon teeb praegusel hetkel selleks, kui Mosk-, Obama rahaga suudab äh, Aasiasi võita, siis miks meie ei suuda Aasiaga konkureerida äh, autoakude vahel, aitäh! Thank you, kolleeg, for your aitäh selle küsimuse eest coming time, okei okay., floor is yours. Teil on sõna, proua volinik. suur tänu kõigi küsimuste eest ja kui tohin, siis ma grupeerin neid omavahel. esiteks autod. alustan või alustan õigemini kaitseküsimustest, kaitsepaketist, sest seda küsiti esimesena räägin kaitsest ja sellest, kuidas asjakohast teadustegevust kasutatakse ka tsiviilvaldkonnas. Mm, kaitsevaldkond on alati loonud äh, teaduse mõttes lisaväärtust, kas või interneti näitel ja nüüd see fond ongi meil olemas teatud lõhest olesa-, ülesaamiseks, me tahame järgmisi tehnoloogilisi äh, saavutusi toetada ning kui me investeerime kaitsevõimekusse ja kaitsetehnoloogiasse, siis kindlasti osaliselt kandub see mõju üle ka tsiviilsektorisse. ehk siis just sel põhjusel on nii oluline töötada nii teaduse vallas, võimekuste vallas ning just sellepärast me nii kiiresti tegutsemegi. ja oleme tegutsenud viimase kuue kuu jooksul. tõepoolest eksisteerib lõhe mis ulatub kahekümne viie kuni saja miljardi euroni aastas ning seda raha saaks säästa, kui liikmesriigid teeksid paremat kaitsekoostööd. nagu te teate ja te teate minust pareminigi, kaitsehangete suhtes on kaks direktiivi, aga nüüd mm, on käivitatud juba dialoogid ka esimesed pilootprogrammid, rikkumismenetlusi veel ei ole, aga me suhtleme liikmesriikidega, sest me teame, et olukord ei ole hea. küll aga ma ei ole teiega nõus selles mõttes, et meie töö justkui oleks ähm, arendustegevuse mõttes kasutu, sest see, mida me tahame teha, seisneb selles, et me tahame pakkuda ettevõtjatele teatud stiimuleid Need tingimused minu vaatevinklist, kui ma vaatan ka direktiivide rakendamist, siis äh, kõige raskemaks lähebki ju ühishangete teema. on vaja kahtekümmet protsenti kolme ettevõtet kahest liikmesriigist ja loomulikult rohkem liikmesriike võib ka olla. Äh, ehk siis ette on nähtud viissada miljonit eurot kaheks aastaks nendel tingimustel. me suudame pakkuda protsessis kindlasti teatud stiimuleid, hiljuti kohtusin kaitseministrite esindajatega ning proovitakse selleks valmis olla, tööstus juba on valmis, ehk siis tööstusega on ilmselt vähem probleeme, aga muidugi ühishangeteks peavad nad valmis olema. ning me tõesti tahame panna nad üksikhankeid tegema oma programmiga. Galileo kohta ja Galileo ning kosmosevaldkonna ja kaitsevaldkonna seoste kohta. Mm, selle sektori VKE-d noh, Galileo on ju juba praegu olemas ja läheb palju paremaks. Galileo on kõige täpsem, kõige kõrgema tehnoloogilise täpsusega satelliitnavigatsioonisüsteem maailmas. ja nüüd, kui Galileo juba toimib, siis meie esimene eesmärk on ähm, Galileo osakaalu suurendamine turul. me tahame, et Galileo toetaks innovatsiooni, see ka toimib Euroopas, tõesti, ettevõtjad kasutavad neid andmeid, mida Galileo toodab ning peamine majanduslik kasu Galileost kandub ka teistesse sektoritesse. härra Kokitšek, te ütlesite näiteks, et Tšehhi Vabariigis äh, ettevõtjad arvavad, et kaitsevaldkond domineerib meie mõtlemist selles valdkonnas, aga me oleme väga selgelt enne mõtestanud lahti nende kahe sektori vahelised seosed ja ma teen seda ka praegu. ka eile tahtsin ma, et tööstus ja liikmesriigid räägiksid nendes protsessides rohkem kaasa. me ei taha et liikmesriigid peavad hakkama mingeid projekte koostama või rahastama. ei, see on nende enda otsustada, milliseid projekte rahastatakse. loomulikult äh, mõned mõtted on tõusetunud. isegi eile proovisin ma tekitada teatud äh, huvi kosmose ja kaitsetööstuse vahelisele seosele sellele seosele valgust heita ja loomulikult lähevad asjad paremaks. ma arvan, et enne projektide laekumist ei ole võimalik näha või tuvastada mingeid ohte äh, kosmosesektori tarbeks ja ka asjakohaste VKE-de jaoks. nagu juba varem öeldud, siis osa eelarvest nähakse ette just VKE-dele. väikesed ettevõtted väiksestes äh, liikmesriikides on samuti olulised, näiteks küberturvalisuse projektide raames. väiksed liikmesriigid, väiksed ettevõtted saavad kindlasti kasu nii kosmosestrateegiast kui ka kaitsetegevuskavast ning nende omavahelistest seostest. enne kui jõuan autotööstuse juurde, võime rääkida veel tööstuse digitaliseerimisest. kõigepealt on tarvis oma digitaliseerimisdokumendid ellu viia teiseks on tarvis koordineerida paremini liikmesriikide digitaalseid strateegiaid ning just nendel põhjustel on tarvis Euroopa tööstusstrateegiat. selle strateegia raames on vaja standardimist, on tarvis võtmetehnoloogiaid, mis teatud asju võimaldavad, sellest rääkisin ka eelmisel nädalal Strasbourgis tuleb viia kooskõlla riigiabi reeglid ja poliitikad erinevates sektorites liikmesriigiti. ning ma leian, et koherentne strateegia on väga oluline praegusel hetkel Euroopa jaoks. osaliselt see, on see seotud andmemajandusega. me peame tagama selle, et meie idufirmad on andmemajanduses ähm, parimad. see on samuti seotud kosmosega, sellepärast et Kopernikuse programm ja Kopernikuse andmed on kõige suurem äh, suurandmete pakkuja ning me tahame, et need andmed oleks kättesaadavad, need on kusjuures tasuta kättesaadavad ettevõtetele ja kodanikele ning see lahendus leitakse väga lihtsalt nüüd siis autodest. Ehm, kui me räägime tüübi kinnitustamisest, siis loomulikult esimesena ma jätkan oma jõustamispoliitikaga. võib-olla olete näinud mu kirja Volkswagenile eilsest päevast. tüübi kinnituse äh, arutelud peaksid olema nüüd kolmepoolsetel läbirääkimistel ja me tahame selle teemaga edasi minna juba käesoleval nädalal. nagu juba varem mitu korda öeldud, on vaja Euroopa Liidu poolset järelevalvet, seda on tõepoolest tarvis. aga ma ei taha liikmesriikidelt seda rolli ära võtta, ma olen väga selgelt selle kohta rääkinud. nullemissiooniga autod nagu öeldud, siis Gear kaks tuhat kolmekümne kõrgetasemeliselt töörühmalt tuleb raport ja pärast raportit pakume välja kõikehõlmava paketi. Ehm, kui rääkida meie akude algatusest ja laadimistaristu algatusest, sest loomulikult nullemissiooniga autod muutuvad odavamateks, kui neid rohkem toodetakse. Hiina näiteks teeb seda tohutus mastaabis tegi aastaid tagasi ja teeb ka praegu. ning eesmärk on ju säilitada meie Euroopa autotööstuse konkurentsivõimet. ning sellega tegelemegi pärast Gear kahe tuhande kolmekümne ettepanekuid. siis ähm, peatselt, nagu lubatud, käesoleval aastal on võimalik, on võimalik vastavusfaktori küsimustes eda, edusamme teha. aga muidugi, kui me räägime tööstusest, siis ähm, tööstus ei liigu väga kiiresti ja me võtame kindlasti edasisi meetmeid, aga nagu te teate, siis ähm, praeguses õiguslikus raamistikus ei ole võimalik kiireid edusamme teha. ma saan kasutada ainult rikkumismenetlusi ja selleks kulub muidugi aega. nullemissioonid kui eesmärk ma toetan vägagi ähm, siduvat eesmärki selles vallas Euroopas siis äh, ühise teaduskeskuse küsimus, äh, nagu te teate, siis volinik Navratšitšiga räägime sellest teemast väga lähe, väga äh, sageli. Te olete ka varem sellest teemast mulle teada andnud ning ma arvan, et peatselt, peatselt saan teile teada anda, et olukord paraneb normaalsuse suunas ma saan aru, et see on meie süsteemi üheks nõrgaks kohaks ning ma ei julge teile küll konkreetset kuupäeva välja öelda, aga loodetavasti mm, seal läheb olukord paari nädala pärast paremaks. nagu juba öeldud, siis on meil olemas eraldi algatus, mis on seotud akudega ning ka nende algatuste seostamine Prantsuse, Saksa, Rootsi ähm, liikmesriikidega ja nende riigiabi reeglitega. välisinvesteeringutega seoses, otseinvesteeringutega, äh, me teeme koostööd Cecilia Malmströmiga, et luua asjakohane kontrollimeede. loomulikult me ei tohi naiivseks jääda, vaid me peame kaitsma oma tööstust, aga samaaegselt äh, ei tohi lasta ka toimuda tagasilöögil. me peame aru saada, et liik-, aru saama, et liikmesriikidel on juba vahendeid, mis võimaldavad neil soovimatuid otseseid välisinvesteeringuid peatada, aga nad sageli ei julge kasutada neid meetmeid. see oli ka kaubanduse kaitsemeetmete äh, arutelu puhul õhus, mäletate terasesektori juhtumeid? selle kohta, kui kaua läks nende kaitsemeetmete aruteluks nõukogus. ehkki tegelikult see oli meie terasesektorile väga oluline teema. loomulikult on teatud välisotseinvesteeringuid, mida, mis meeldivad liikmesriikidele, aga komisjon nendega nõustuda ei saa, sest nad käivad vastu Euroopa Liidu poliitika eesmärkidele küll aga teeme volinik Malmströmiga tihedat koostööd, et probleemidele lahendused leida. paistab, et olengi need teemad ammendanud. suur tänu uh,! Madam Commissioner. proua volinik, tänan väga, et ähm, um, tulite täna meie juurde, tänan teid sõnavõtu eest, äh, meile antud vastuste eest ning ma olen veendunud, et ka tulevikus läheb kõik hästi, võttes arvesse teie vastutusvaldkonda, sealhulgas VKE-sid, kosmosepoliitikat, mis on meie majanduse tuleviku jaoks väga oluline, tõelise majanduse jaoks ähm, Euroopa Liidus ja meile meeldib, et te vastutate selle valdkonna eest Euroopa Liidus, Euroopa Komisjonis. head sõbrad, tänan, et tulite ITRE komisjoni pärastlõunasele koosolekule. tuletan teile meelde, et homme hommikul kell üheksa tuleb siia volinik Kaniete. niisiis, meil on suurepärane võimalus äh, rääkida erinevate inimestega, kolme volinikuga, niimoodi üksteise järel me saame kõike teada, mida Euroopa Komisjon parasjagu teeb. niisiis, kell üheksa hommikul. ja nüüd jätkame koordinaatorite koosolekuga. volinik Benkovska, tänan teid väga!